Euh, kallid kolleegid, tere hommikust, vabandust äh, selle hilise alustamise pärast, äh, kuid nagu paljudki teisedki kolleegid, äh, läksin ka mina valesse saali. kõigepealt päevakord. tahaksin öelda teile, et pärast triloogi nõukogu järelduste ja härra Kastleri raporti osas meie komisjon peaks jõudma kokkuleppele selles küsimuses nii et võttes seda arvesse, et raportöör jõuab alles kahekümne viienda mai pärastlõunal, siis me võime lisada selle punkti oma päevakorda pärast üheksateistkümnendat päevakorrapunkti, ehk siis punkt üheksateist A saab meil olema seal. mis puudutab ähm, kolleeg De Rosa äh, raportit äh,, üldhuviteenuste kohta, siis äh, pärast variraportööriga arutlemist paluti hääletamine edasi lükata, nii et teen teile ettepaneku see vastu võtta ja võttes arvesse meie äh, tööd ja Euroopa Komisjoni tööd, eriti härra Barnier tööd siseturu valdkonnas, siis me saame ilmselt päeva, saame ilmselt täiskogul selle raporti vastu võtta. nii et teen teile ettepaneku nagu teile ka juba meilitsi öeldi, et meil on erakordne täiskogu kuuendal juunil Strasbourgis, et selle raporti üle hääletada. kellelgi ei ole märkusi? kui ei ole, siis oleme selle vastu võtnud. kolmas punkt, arutelu, mis puudutab äh, avamere nafta ja gaasi puurimist, siis me arutame selle üle täna hommikul pärast üheksandat päevakorrapunkti pärast seda punkti, mis puudutab kaubanduse tasakaalustamatust Euroopa Liidu ja Hiina vahel. siis äh, koos nende muudatustega, kas me saame päevakorra vastu võtta? jah, saame. tahaksin teile nüüd äh, anda edasi viis teadaannet kõigepealt meie koosolek kantakse veebis üle ja teiseks me oleme pidanud saatma kirja, mis puudutab fondide mobiliseerimist Belgias General Motorsi asjus. nii et komisjoni liikmed said sellest kirjast ka koopia ja äh, eelarvekomisjon peab, ei, vabandust, on juba hääletanud, ei, täna hääletab nende fondide kasutamise üle. kolmas teadaanne te leiate oma paberitest komisjoni delegatsiooni külaskäigust ülevaade ILO-sse. see oli väga huvitav ja väga sisutihe külaskäik meie komisjoni jaoks. ja te leiate oma paberitest ka arvamuste vahetuse kohta ülevaate sotsiaalkaitsekomisjoni presidendiga. ja ka meie külaskäigust ülevaate Varssavisse. ja võib-olla veel peaks siia lisama ühe punkti ja ütlema teile, et mina koos äh, härra De Rosasega käisime eelmisel nädalal Dublinis. meie regulaarsete külaskäikude raames ja et seal oli meil väga huvitav arvamuste vahetus töötingimuste üle kuid ka nende tööde üle, mis puudutavad sisserännanud töötajaid. me esitasime neile küsimusi töötingimuste parandamise kohta kriisi raames ja meile esitati küsimus kas Open Work Council toimib piisavalt hästi, võib-olla peaks selle üle mõtlema, sest me näeme, et kriisi kontekstis on selle kasutamine ebapiisav. samuti juhiti meie tähelepanu sellele, kuidas töökohtade jao-, loomist jaotatakse. me näeme, et äh, keskmises äh, vanuses inimeste puhul ehk siis kolmekümnendates, neljanda, kümnendates aastates inimeste puhul on kriisi mõju olnud kõige suurem. Nad kinnitasid ka seda, et kõige haavatavamad töötajad on olnud esimesed, kes kriis on mõjutanud ja lõpuks esitasime küsimuse ka nende võimaliku sekkumise kohta Euroopa semestri raames ja Iiri kolleegid ütlesid, et neid huvitaks tõepoolest osalemine Euroopa semestri raames ja Euroopa semestri rakendamine Euroopa Liidu liikmesriikides, vastavalt nende huvidele. Need olid siis mõned märkused, mis ma tahtsin teha. kindlasti on teil selle kohta hiljem ka kirjalik põhjalikum ülevaade kuid tahtsin siin esialgset informatsiooni teiega jagada. mis äh, puudutab kolmandat päevakorrapunkti, kas keegi tahab siia lisada veel midagi juurde? Uh, jah, hästi lühidalt kuigi äh, siin juba seda tutvustati, kogu visiit oli väga intensiivne nii materjali seisukoha pealt kui ka arutelude seisukoha pealt, kus me olime kaasatud eriti äh, sügava mulje jättis mulle presentatsioon, mis äh, puudutas rännet ja võib-olla oleks huvitav, et komisjon pöörduks selle teema juurde veel kord tagasi, nagu ma olen juba ettepanekugi teinud siin Brüsselis Ähm, teinud ettepaneku, et vastavad fondid äh, sellega edasi tegeleksid ja et meie liikmed äh, tegeleksid edasi, et veidi värskendada meie mõistmist sellest küsimusest, sest ähm, seal toimub ka teatud hulgal sellist innovatiivset mõtlemist. suur tänu, tõepoolest. seega kolmanda punkti all teen teile ettepaneku kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda aprilli koosoleku protokoll vastu võtta nii et me oleme selle siis vastu võtnud. mingem nüüd neljanda päevakorrapunkti juurde ehk raporti juurde, mis puudutab Veronika Lope-Fontanier arvamust komisjoni viienda ühtekuuluvuse aruande ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta enne kui annan sõna raportöörile, tahaksin teid juba ette hoiatada, et tegemist on Regi komisjoni raportiga ja meie kolleeg Markus Piiper kuulub sinna. ja siin on lõik, mis puudutab üleilmastumisega kohaldumist, mis on tõeliselt problemaatiline sest kui me loeme meie sise-eeskirja, siis kuigi meil on horisontaalne pädevus, siis riigikomisjonis, siis ma ei ole kunagi varem näinud, et ilmestumisega kohandumise fond oleks äh, nende teemade hulgas, mida nad käsitlevad, kuid annan äh, sõna äh, raportöörile, et teda esitleks muudatusettepanekuid. suur tänu. La, la colaboración de todos, grupo, de todos grupos y en concreto. ja tahaksin tänada kõiki neid, kes minuga koostööd tegid, eriti just variraportööri. üheksakümmend muudatusettepanekut esitati, enamik neist olid ka läbi arutatud ja tahtsime siia lisada ka uue lõigu. ma arvan, et meil õnnestus enamik paraku ähm, muudatusettepanekute sisu siia ka tõepoolest sisse viia ja mis puudutab ülejäänud muudatusettepanekuid, siis äh, neid tuleks äh, täiendada kompromissmuudatusettepanekutes. ma arvan, et meie töö oli piisav ja tahaksin veel kord tänada kogu äh, kõiki kolleegide kogu, kes aitasid meil selle suurepärase tulemuseni jõuda, aitäh! Um... suur tänu, Kinga Kons, palun! suur aitäh! ka mina tahaksin tänada raportööre, see oli väga tõsine ja hea koostöö nende ettepanekute kallal minu arvates lõpuks saime üsna tasakaalus raporti, kattes, kajastades siin kõiki aspekte, mis on seotud tööhõivega, sotsiaalse kaasatusega, ühtekuuluvuspoliitika aspektid ja võttes aluseks kõiki neid muudatusettepanekuid, me olime sellega nõus kompromissettepanekutega, mis oli hästi oluline, on äh, leida seoseid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja ühtekuuluvuspoliitika vahel ja ma arvan, et lisaks sellele on raport ka selles mõttes tasakaalus. on üks suuline muudatusettepanek, mis rõhutab veelgi Elizabeth Schröteri ettepanekut, kuid ka me toetame seda ja see rõhutab isegi rohkem seda, et ESF oleks tugevam, tõhusam ja efektiivsem ESF on oluline meie kõigi jaoks ja me oleme nõus kõik sellega kui me näeme väga seda selgelt, siis see võib olla oluline ka suure komisjoni jaoks, kes töötab järgmise finantsperspektiivi kallal selleks, et Euroopa Sotsiaalfond oleks äh, nähtaval, et me saaksime piisavalt finantseeringut oma eesmärkide täitmiseks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia jaoks ja nagu öeldud, me peame täpsustama neid globaliseerumisega kohanemise fondi aspekte, mis on selles punktis, mis tõstatati regikomisjonis, aitäh. Ähm, proua Hirš ja proua Schröter. aitäh, proua eesistuja, meie Iiri variraportööri nimel tahaksin tuua välja mõned märkused. kõigepealt tahan tänada äh, raporti koostajad hea koostöö eest, me oleme rahul kompromissettepanekutega, mis siin välja pakuti. meile meeldib ka kompromiss see ümber sõnastatud, sõnastus, mis puudutab äh, vähem soodustatud gruppe ja see on nüüd kooskõlas kompromissettepanekuga E. mis puudutab äh, strateegiat kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgset ühtekuuluvuspoliitikat, siis see on oluline Euroopa edaspidiseks töölõive, tööhõivepoliitika aitab saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke. arvamus sisaldab olulisi sõnumeid selleks, et paremini koordineerida erinevate fondide tööd, saavutada suuremat nähtavust ning tagada piisavaid ressursse ESF-ile, vähen-, vähendada administratiivset koormust ning suurendada läbipaistvust. minu arvates oli hea dialoog raportööri teiste fraktsioonidega ning hääletame selle arvamuse poolt, aitäh! Euh, Madame Schröter, puis Madame Zimmer. proua Schröter ja siis äh, proua Semmer. jah, suur tänu, tahan kinnitada, mida kaks kolleegi juba välja ütlesid. meil oli väga hea, väga avatud äh, läbirääkim- äh,, avatud suhtlemine raportööriga, suutsime keskenduda sisule äh,, ning saime tegeleda sellega, et jõuda hea lahenduseni. tahaksin tänada raportööri nende vastu võetud muudatusettepanekute eest, sest see on üks põhilisi teemasid selles arvamuses. mul on väga hea meel, et meil õnnestus leida ühine sõnastus, mis on kõigile vastuvõetav. ning meie fraktsiooni nimel saan öelda, et meie toetame kompromissettepanekuid ning arvan, et jõuame hääletamisel hea tulemuseni. aitäh selle eest! proua Zimmer. jah, suur aitäh teile, proua Lobeda Fontani, kõige selle töö eest. selle ähm, arvamuse ettevalmistamise eest, nagu te isegi juba ütlesite, see oli teie jaoks väga oluline, et kõik rühm, fraktsioonid oleksid kaasatud, nii et me jõuaksime heade kompromissmuudatu- ja kompromisside ette põhimõtteliselt oleme olnud edukad muudatusettepanekuid B kaheksa ja H, nii et selles mõttes äh, B, I ja H, nii et me väga täname teid selle muudatusettepanekute eest, nagu meie poliitiline fraktsioon ütles, me töötame kompromissettepaneku A kallal edasi, sest meie arvates meie ideid muudatusettepanekus A piisavat kajastust ei leidnud. meie jaoks oli oluline selgelt välja öelda, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleks näha iseseisva poliitikana. see ei ole osa rakendusinstrumendist Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. see on üks meie põhilisi probleeme ühtekuuluvusraportis. usume, et komisjonis on ka erinevaid arvamusi selle suhtes. niisiis ühtekuuluvuspoliitika äh, vastastikune tasakaal on oluline ning teatud kohtades meile tundub, et arvamus liigub äh, liiga konditsionaalseks, ehk siis ühtekuuluvuspoliitika sõltub liigselt maksetest, rakendusest, mis seonduvad Euroopa kaks tuhat kahekümne strateegiaga. ja seetõttu sõltuvalt loomulikult hääletustulemustest, on täiesti võimalik, et meie muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa saab vastu võetud, kuid on võimalik, et me jääme ka erapooletuks kompromissmuudatusettepaneku suhtes. Äh, proua Elizabeth Schröteri suulise muudatusettepaneku suhtes on küsimus, siin viidatakse, kui suur peaks olema panus ESF-ilt, äh, struktuurifondide seest ja ma tõesti tahaksin teada, mis selle kõige taga on. eriti, mida te peetakse silmas äh, sõnade vajalik summa või vajalik tase all? Toomas, ma tahan väga lühidalt kommenteerida üldiselt globaliseerimisfondi, mida mainiti toetustega seoses eriti selles komisjonis ja ka Euroopa Parlament üldiselt peaks olema väga ettevaatlik globaliseerumise fondi äh, sekkumises kuidas seda finantseeritakse ja kõik muu, me muidugi peaksime äh, õppima, kuidas seda paremaks teha, kuid arvestades seda, et Euroopat süüdistatakse ülemaailmselt kriisi eest, tööhõivekriisi eest, kõikide nende raskuste eest, mis töötajatele praegu on osaks langenud, ja see, et see on suunatud inimestele, kes oma töid kaotavad see on otsene toetus, millega me saame näidata eh, töötajatele, kes oma töökohti on kaotamas, nii et ma kutsun üles kõiki fraktsioone olema väga-väga ettevaatlikud, kuidas te sekkute globaliseerimisfondi, sest kui me seda teeme, siis lõhume ühte põhilist otsetoetuse võimalusi, ehm, mida me saame anda Euroopa inimestele, kes on, kellel pole tööd. härra Toomas Mann aitäh, proua eesistuja, ma tahaksin tänada Veronikat tema väga hea töö eest. olles selles positsioonis ning püüad, püüdes kaasata kõiki fraktsioone, siis lõpptulemusena saame vahel päris kummalise tulemuse, kuid seekord mitte. meie ees on väga stabiilne, väga tugev alus, millelt tööd edasi teha ja kõik fraktsioonid tunnevad, et nende ideed saavad ka kajastatud. proua Simmer, kui te vaatate, kui erinevad on need ideed, mida on suudetud siia kokku tuua ja milline on äh, läbirääkimiste tulemus, siis see väärib meie toetust. jah, meil on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, aga kuid see ei keskendu vaid kasvule. me tahame, et see aitaks äh, kaasata ka tööhõivepoliitikat ja meil on õnnestunud seda saavutada. kui meil õnnestub luua ka tööprogramme, mida saaks korrektselt rakendada, samal ajal öeldes, et me tahame asju teha lihtsamaks ning soodustada ligipääsu ESF-i rahale, sest siin on palju edukaid lugusid, edukaid projekte, siis seetõttu peab ütlema, et meile on stabiilne alus töö tegemiseks ja kui siin on mingisuguseid asju, mida kompromissettepanekutega on välja tuua, siis me oleme saanud väga hea tulemuse, neid suuresti tänu raportööri tahtele, aga ka meie kõigi tahtele jõuda millegi selliseni, eh, mis oleks inimestele kasutatav ja minu arvates me oleme selleni jõudnud, aitäh. väga hea, palun eh, nüüd proua raportöör. suur aitäh, proua eesistuja aitäh, olen püüdnud kokku tuua kõik kompromissettepanekute äh, ideed, see tihti ei olnud äh, kerge, mis puudutab proua Zimmeri muudatusettepanekut, siis püüdsime ka seda siia sisse kirjutada, kahjustamata samas kõikide muude kompromisside mõtet ja tähendust. ma ei näe, et see ei ole, ma, ma ei arva, et see oleks lahendamatu, võib-olla seda võib seda uuesti puudutada, aga äh, praegu on meil kompromissettepanek olemas proua Zimmeri muudatusettepanek number kümme, püüdsime seda rohkem arvestada, kuid see ei olnud võimalik. ja tahaksin tänada kõiki poliitilisi fraktsioone veel kord nende hea töö, koostöö eest, aitäh! Ähm, suur tänu, proua Fontani! nii et hääletame hiljem nende kompromissmuudatusettepanekute üle, kuid paralleelselt tuletan teile meelde, regi komisjon kavatseb hääletada neljapäeval nende punktide üle, mis puudutavad ka meie komisjoni, räägin siin äh, sisekorra eeskirjast ja aluslepingut, aluslepingutest, eriti just Lissaboni lepingust äh, mis äh, räägib ka üleilmastumisega kohanemise fondist. nii et äh, palun rõhutage oma kolleegidele, et äh, see muudatusettepanek tuleb tagasi võtta, sest regikomisjonil ei ole pädevust selle teemaga tegelemiseks küsimus ei ole siin äh, nurkade ümardamises, vaid mm, küsimus ei ole mitte ainult poliitikas, vaid küsimus on põhimõttes. kui me jätame sellise muudatusettepaneku sisse, siis see tähendab, et regikomisjon leiab, et nad on pädevad, et tegeleda üleilmastumise kohanemise fondi teemaga tulevikus ka edaspidi, aga see ei ole niimoodi. nii et äh, palun härra Piperile rõhutada seda ja kutsun üles äh, härra Lämmassuud äh, samuti mobiliseerima, sest tema on pädev selles küsimuses ja ka president Leini kes on samuti pädev, sest me ei saa leppida sellega, et selline pretsedent võiks tekkida. ma loodan, et te kõik mobiliseerute selles küsimuses. aitäh, proua esimees. ma palusin sõna vaid selleks, et väljendada omapoolset soovi et seda saaks tehtud kõige lihtsamal viisil. ma ei tea, kas Veronique suudab välja pakkuda mingisugust kokkulepet, mis oleks väga hea, aga ma väga toetan teie äh, kavatsust, proua esimees, mitte luua pretsedenti, mis oleks meile tulevikus kahjulik, kui me räägime pädevuste jaotamisest erinevate komisjonide vahel, nii et ma tahtsin lihtsalt teid toetada, aitäh! suur tänu selle eest! enne, kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, tahaksin tagasi tulla teadaannete juurde, ma oleksin siin pidanud rõhutama, et kõige olulisem oli see, et e, kõige olulisem on rõhutada, et Elizabeth Linn on meie hulgast tagasi ja me tahame teda tervitada Ehm, mingem nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on meie kolleegi Edith Baueri raport struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kasutamise kohta, mida on õpitud Euroopa Liidu edasist ühtekuuluvuspoliitikat silmas pidades. ka siin vaatame muudatusettepanekuid, proua Bauer, teil on sõna selle raporti raames veel assotsieerunud komisjoni menetlus. Äh, suur tänu. tänan teid võimaluse eest rääkida kahest raportist korraga, mis on omavahel tihedalt seotud ja see Äh, tuleneb ka muudatuse ettepanekutest, sest üks osa neist puudutab kogu probleemi ja teine konkreetseid tõkkeid kolleegid äh, on siin äh, seda teemat üsna laialt käsitlenud ja muudatusettepanekuid on esitatud, mis puudutavad pigem Veronika raportit kui minu oma. kuid sellest hoolimata arvan, et enamik muudatusettepanekuid, mille eest tahaksin ka kolleege tänada, laiendavad raporti haaret ja ma leian, et tõepoolest rõhuv enamik muudatusettepanekuid on vastuvõetavad, kuid mis puudutavad erinevaid lõike, siis mitmed muudatusettepanekud, äh, neid tuleb kompromissina käsitleda, nagu näiteks kuus, seitse, kaheksa aga kolmkümmend, kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, viiskümmend, viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kaheksa. Need saab samuti kaasa võtta, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm. siin on uusi elemente, kuid mis ei puuduta neid lõike, millest kolleegid rääkisid. ja püüdsin siin leida ka lahendust koostöös kolleegidega. siin on muudatusettepanekuid. mis on esitatud nii selle raporti kui ka teise Veronika arvamuse kohta kuid äh, siin on äh, vähe neid muudatusettepanekuid, mis lähevad sellest kaugemale. ja neid, mida ei saa äh, teksti sisse viia, on väga vähe. ja räägin ise kolleegidega nendest muudatusettepanekutest kes soovib sõna saada? päran proua Papadopoulou yes,. Eh, jah, suur tänu. mina olen SMD fraktsiooni poolt variraportöör. kokku laekus kuuskümmend kuus muudatusettepanekut ja ma ise tegin ka üheksa suulist muudatusettepanekut. me kindlasti kohtume proua Papaueriga selleks, et arutada, kuidas neid muudatusettepanekuid arvesse võtta. eriti praegustel rasketel aegadel, majanduskriisi ajal, mis tõepoolest mõjutab meie olukorda, aga me soovime sotsiaaldemokraatide poolt toetada neid äh, regioone, kus praegu ei ole veel piisavalt Euroopa Liidu rahastamine võimaldatud ja et me saaksime juhendada ja jälgida arenguid. minu arvates äh, lähendasem koostöö ESF-i ja ERDF-i vajaks kindlasti mm, järelmõtlemist ja mõned muudatusettepanekud, mis me teinud oleme äh,, kas äh, siis suuliselt või kirjalikult loodetavasti ka kajastuvad kompromissmuudatusettepanekutest äh, raportööri poolt. kas keegi veel soovib sõna? teised variraportöörid on kas juba sellel teemal sõna võtnud või nad ei ole täna kohal? ai, siiski, palun, härra Toomas. Äh, jah, esimees, tänan väga lühidalt. kuna selle teemaga on tegelenud ka Veronika Edith Baueril on õigus, kui ta ütleb, et need kaks raportit on sarnased, neil on mõningaid ühiseid jooni aga siin on artikkel viiskümmend ehk see tähendab seda, et meil on teiste komisjonidega võrdne staatus ehk meie tööhõivekomisjonina peame mängima täisrolli ehk et teised komisjonid peavad arvestama sellega, milline on meie arvamus me ei ole siin üldse mitte selleks, et meie arvamus oleks kuidagi väheoluline, vaid me oleme selleks, et luua tasakaalu ja see on väga tähtis. see ongi valdkond, mis osas me peame väga eh, selgelt ütlema, et meil on olemas sihtgrupp ja me ei tegele mitte ainult regioonidega, me tegeleme teatud kindlate inimrühmadega. teiste sõnadega, me peame tõepoolest vaatama, et meie mõju oleks näha kas keegi soovib veel sõna? Mm, komisjon vist ka ei soovi sõna, nii et äh, palun, proua Bauer. köszönöm szépen, nem sok hozzáfűzni valóm van. suur tänu, mul ei ole palju midagi siin lisada. kinnitan, et kavatsen kontakteeruda variraportööridega ja vajadusel ka muudatusettepanekute autoritega, mis puudutab aluslepingut, siis meil on pädeva komisjoniga suurepärane suhe, nii et siin ei ole probleeme. kuid mis puudutab fondide kasutamist ja selle takistusi, siis see probleem võib tõesti esile tõusta, et regionaalfondis regionaalsetes fondides võib sama probleem esile tekkida. ja see võib põhjustada põhimõttelisi probleeme. me püüame muidugi leida vastavaid lahendusi ja püüame teha nii, et et äh, meie komisjonis vastu võetud tekst äh, oleks sobiv. suur tänu. võib-olla te saate proua Papadopoulou muudatusettepanekuid arvesse võtta, see vist ei põhjusta mingisuguseid erilisi probleeme. väga hea, nii et äh, põhimõte põhimõtteliselt oleme muudatusettepanekute suhtes ühel nõul. ja kompromissettepanekud esitatakse viieteistkümnendal juunil. hääletus toimub kuueteistkümnendal juunil. seega oleme jõudnud selle päevakorrapunktiga ühele poole ja nüüd mingem kuuenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab meie kolleegi Pronsias de Rosa raportit üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tuleviku kohta. siin on kaheksakümmend viis muudatusettepanekut, palun. Uh, jah, kakssada kaheksakümmend viis muudatusettepanekut uh, kolmekümne seitsme peatükk uh, kolmekümne seitsme peatüki kohta ma kirjutasin kenad lühikesed lõigud ja nad on kasvanud ülisuureks ja nagu te teate, see kõik äh, hääl-, see kõige üle hääletatakse kuuendal juunil plenaari hom- äh,, esmaspäeval ja arvest-, lootes, et meie diskussioonid on järgmiste nädalate jooksul edukad, siis see sessioon on suhteliselt lühike, lootes, et me jõuame kokkulepeteni kõigis selles, mis peame jõudma, arvestades seda, et koostöö siiamaani on olnud hea, siis vältimatult oleme välja töönud, toonud punktid, kus on arvamuste erinevused mõnedest nendest ei ole võimalik üle saada samal ajal mõned on sellised, mis on lahendatavad. ma tahaksin rõhutada seda, et raport puudutab sotsiaalteenusi, üldhuvi sotsiaalteenuste tulevikku, küsimus ei ole vaid kokkuvõte sellest, mis need tulevikuteenused on, kui head need on ja nii edasi. küsimus on selles, kuidas me tagame seda, et üldse tulevik on olemas üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused. ma paluksin kõigil vararaportööridel ja liikmetel seda meeles pidada, et raport, see raport, kui tal ei ole ettepanekuid selle kohta, mida me teeme tuleviku jaoks, siis ei ole mingit mõtet seda raportit ka esitada. sest meil on diskussioone peetud aegu ja aegu üldhuvi pakkuvat, üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste üle ja meil on, see on olnud väga hea foorum ja see on olnud väga kasulik selleks, et välja tuua äh, seda, mida teha tuleb, aga meil ei ole olemas mehhanismi, mis koordineeriks neid samme, mida astuda tuleb selleks, et teenuseid parandada, teenuste kättesaadavust parandada ja seetõttu panen väga palju rõhku selles raportis kõrgetasemelisele rakkerühmale, sest see on mehhanism, mis võib asju edasi viia, eriti praegusel kriisi ajal, kus üldhuvi pakkuvate sotsiaalteenuste, sotsiaalteenused on nii suure surve all. ma loodan, et homme õhtuks saan teile ringi äh, saata teise versiooni nendest kompromissidest. ma saatsin välja kompromisside projekti ja olen saatnud ka esialgse hääletusnimekirja kõikidele variraportööridele, kõigile neile, kes on muudatusettepanekuid esitanud ning äh, kahepoolsetest kontaktidest nendega ka oleme koostamas täiendavaid muudatusettepanekuid selle, äh, mis puudutavad kompromisse. ja nende vastuste põhjal püüame siis lõpule äh, viia selle sõnastustöö järgmise nädala lõpuks, nii et teenistused suudavad selle korrektsesse vormi panna ning hääletusnimekiri saaks valmis järgmiseks esmaspäevaks. ma ei tea, kas on siin veel midagi enamat, mida saaksin siin lisada, välja arvatud see, et olen jätkuvalt äh, innukas leidma mõistlikke kompromisse, kus vähegi neid leida on võimalik. ja minu arvates on mõned valdkonnad, näiteks räägitakse siin viidetest õiguslikele teemadele või õiguskindlusele. lõppude lõpuks tundub mulle et peame arvestama tõsiasja, et komisjon juba praegu uurib äh, määrusi, mis puudutavad riigihankeid, äh, vaadatakse üle määrusi, mis puudutavad äh, riigiabi ning minu arvates sellest saavad tulema ka muudatused, mis kajastavad seadusandluses. nii et minu arvates on oluline mitte kinni jääda Äh, viidetesse, mis oleksid õiguslike muudatuste vastu. aga me oleme teadlikud, et seda tuleb sõnastada nii, et see ei tekitaks probleeme ühelegi fraktsioonile. tahan rõhutada veel kord, eriti kui, äh, kuivõrd Toomas Mann on siin kohal ja sinu muudatusettepanek, kus sa ütled, et ühelgi äh, juhul ei taha sa puudutada raamotsust äh, raamotsusele viidamist ning roheliste äh, muudatusettepanek, et meil on hea vaadata erinevaid määruseid. Te loete minu raportist, et ma ei viidanud raammäärusele raamotsuse äh, määrus on minu arvates see, mida me vajame poliitiliselt, kuid seda me ei pea lahendama siin raportis ja hea tahtmise juhul peaks olema võimalik leida mingisugune kesktee. minu oma fraktsioon tahaks küll viiteid raamotsusele selles raportis, aga nagu öeldud, ma püüan jääda siin keset küla, püüame leida sõnastust, millega saame liikuda edasi äh, sellest vaidlusküsimusest, saada ikkagi millenigi jõuda ning keskenduda sellele, mida me teha saame tänastes tingimustes selleks, et üldhuvi pakkuvate, pakkuvaid sotsiaalteenuseid pakutakse liikmesriikides, kellel on ju põhiline vastutus, et nad on hästi formuleeritud, et nad on paindlikud, et nad on kasutajasõbralikud, et kasutajatel on võimalik mõjutada seda, kuidas neid teenuseid äh, arendatakse, kuidas neid äh, kasutada võimaldatakse, et kohalikud võimud, kelle, kes on saanud palju suurema tähelepanu Lissaboni lepinguga, et nende õigusi kaitstakse ja tunnustatakse selles valdkonnas. ma arvan, et siin on materjali, millest äh, teha hea raport, võttes arvesse neid praktilisi samme, mida, mis meie arvates tuleks astuda, kasutades komisjoni koordineerivat rolli, kasutada selle parlamendi liikmete teadmisi selles valdkonnas ning huvirühmade teadmisi liikmesmaades. nii et minu arvates on hea võimalus saada siin hea äh, raport kokku, see on minu soov ja ma tean, et kõikide, kõikide poliitiliste, poliitiliste fraktsioonide koostööga võin arvestada, aitäh ähm,. Madame Bastos, puis Madame Linn. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por agradecer. suur tänu, tahaksin kõigepealt tänada kolleegid Rossat äh, selle sõnavõtu eest. ta rõhutas veel kord, kui olulise teemaga on tegemist ja kui tundliku teemaga on tegemist ja kui oluline on leida siin sõnastus, mis lubaks meil edasi liikuda selles küsimuses, ilma et meil oleks väga olulisi arvamuste lahknevusi. tahaksin veel kord rõhutada, mis on meie jaoks siin kõige olulisem Need sotsiaalsed üldhuviteenused on meie meelest põhiliselt just liikmesriikide pädevuses ja me kavatseme sellest põhimõttest ka kinni pidada, sellepärast leiame, et meil ei ole siin vaja raammäärust, mis määraks kindlaks, kuidas täpselt neid teenuseid tuleks korraldada ja juhtida. meie meelest mängivad need teenused väga olulist rolli sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses, tagamaks ellujäämisteenuseid kodanikele igapäevasel tasandil. ja me leiame, et igasugune edasiliikumine selles küsimuses peab arvesse võtma, et äh, nendele teenustele ligipääs peab olema universaalne. samuti peab meeles pidama, et meil peab siin olema teatav äh, võrdne alus nendele teenustele ligipääsemiseks. ja siin ne, sellelt aluselt lähtudes oleme arutlenud kolleegidega ja oleme püüdnud kõrvaldada teatud arvamuste lahknevusi. kompromissettepanekud, mis on esialgsed, püüavad arvesse võtta olulisi muudatusettepanekuid nii et kompromiss B B, C, G, H, I, L, N osas, ka O osas ja R-i osas on lahknevusi. oluline on siin täpsustada, millest me räägime. ma arvan, et me peame uuesti läbi vaatama semantika, me leiame et rakkerühm on võib-olla liiane siin, võib-olla vaatlusrühm saaks tagada jälgimise, et tagada rohkem paindlikkust, nii et me oleme pidanud siin väga viljakaid arutelusid ja ootame lõplikke kompromisse, ootame lõplikku sõnastust kolleeg lubas meile neid tänaseks. ja siis võime püüda oma seisukohti lähendada nende punktide osas, mille suhtes meil olid lahkarvamused. me peaksime leidma ühise nimetaja, ületamaks neid eriarvamusi. suur tänu teile! Madame Lind, puis Monsieur Thomasmann. härra Lind ja siis palun härra Toomas. jah, suur aitäh ja tänan härra Verosa täpsustamast, et ei tänan, tänan täpsustamast, sest ALDE seisukohast alati on kogemus olnud selline, et me oleme alati olnud vastu äh, raamatuse direktiivile kui PPE-gi, kuid mul palus sõna võtta variraportöör härra Bernamias, ta ütles, on teie raportis väga palju asju, kui, mis tõstatavad konkreetseid küsimusi. see on väga delikaatne teema ja enamik fraktsioone ei pruugi olla selles ühel meelel, samal ajal on küsimused väga te-, ähm, tehnilised. me oleme juba Äh, hakanud konstruktiivseid äh, lahendusi leidma raportööriga, me jätkuvalt töötame selle kallal ALDE jaoks jagunevad kompromissid kolmeks rühmaks. üsna paljud kompromissid sellises sõnastuses nagu praegu on väga, on täiesti okei okay., on mõned, mille puhul me pakume välja ümbersõnastust, nii et fraktsioon saaks seda toetada ja lõpuks on mõned nagu G I L N Q S T U V X ja Z muudatusettepanekud on vastuvõetamatud sellisena, nagu nad praegu on. ja lõpuks, arvestades lisaaega, mis meil praegu on, peaksime seda maksimaalselt ära kasutama selleks, et jõuda ühtse ja vastuvõetava tekstini. ta ütleb, et tuleb jätkata tööd kompromisside kallal äh, koos raportööri ja teiste variraportööridega, aitäh! Thomas Mann. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Also ich denke schon, kolleeg De Rossa, eins äh, bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben, soll... suur tänu, esimees ähm,. ma arvan, et äh, vaatamata paljudele erinevatele arvamustele oleme me siiski ühel meelel selles osas, et ähm, ühtekuuluvus majanduse osas, finantsküsimuste osas Euroopa Liidus peab kehtima äh, ja eh, omakorda tähendab see seda, et ehm, paljudes meist peavad olema kindlad vastutusvaldkonnad, seda ma olen nimetanud ka oma muudatusettepanekus ja siis saame me ainult subsidiaarsuse põhimõtet korralikult ellu viia. meil on küll erinevaid agentuure ja institutsioone, kes käituvad erinevalt, kuid eesmärk on ikkagi teenuste pakkumine ka kohaliku tasandil peab olema võimalik korralikult oma tööd teha. kuid äh, ma ei arva, et selleks peaks olema seadusandlus olemas, et kõik see toimida saaks. me peame olema lihtsalt paindlikumad, me peame andma kohalikele omavalitsustele mitmeid nõuandeid, et nad saaksid oma tööd paindlikult teha ja nii, nagu Regina ütles, ei pea olema teenuste erinevused meeletult suured. mõned muudatusettepanekud on aktsepteeritavad ja mõned ehk mitte, aga ma ei tea, kas eh, me saame siin öelda, et on olemas A, B ja eh, C sorti ettepanekuid, tähtis on aga see, et me jõuaksime kompromissini ning et liikmesriigid tunnetaksid, et kohalikel omavalitsustel on oma vastutusvaldkonnad, me peame ehm, küll koordineerima oma tegevust, kuid kohustuslikuks ei saa kõiki teenuseid ühtlaselt muuta. minu arvates on paljud muudatusettepanekud sellised, et ähm, on näha, et tundlikkuse tase on erinev, kogemused on erinevad, kuid tähtis on see, et me jõuaksime mõistlikele kompromissidele ja loodetavasti juhtubki see arutelude tulemusel. enne kui annan sõna teistele raportööridele, tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele punktile kuid ma arvan, et nad on neid juba arvesse võtnud ja et siin probleeme ei teki. minu tähelepanu juhiti sellele, et ilmselgelt Euroopa Parlament ei saa nõuda komisjonilt midagi vaid me saame pöörduda ainult institutsiooni poole, see on siin siis viide lõigule kolmkümmend üks ja lõigu, lõik kolmkümmend. ja mis puudutab üldhuviteenuste foorumit, mille Euroopa Parlament algatas siin soovitakse, et järgmine foorum korraldataks Euroopa Parlamendi poolt kuid äh, meie tööhõivekomisjon ei saa seda teha. seega vaadake, et äh, siin räägitakse parlamendist kui institutsioonist, millel oleks pädevus seda korraldada. äkki juriidiline täpsustus, mis ei tohiks äh, siiski probleemi tekitada võib-olla peaks kompromissettepanekute puhul välja tooma, kuidas te kavatsete neid organiseerida, levitada koostöös sekretariaadiga, nii et saaks valmistada ette hääletusnimekirja ja isegi kuigi meil on kuuenda juunini jäänud väga vähe aega, me peaksime siiski heades tingimustes selle töö ette valmistama. jah yeah., okei okay., well first of all thank you all for jah, kõigepealt tänaksin teid kõiki väga positiivsete sõnavõttude eest, see on ka eh, hea raporti koostamise aluseks selles valdkonnas. mis puudutab eh, rakkerühmade teemat, eh, ma küll vabandan, et ma selle teema juurde tagasi pöördun, aga ütleksin, et selles osas on vaja mehhanismi, mis looks äh, teenuste äh, mm, paranemist võimaldava mehhanismi ja ähm, siin kõlab ka mitmeid huvitavaid äh, ideid selles osas, et kas meil on vaja mingit jälgivat üksust või jälgijaid äh, selles osas äh,, ähm, mis toimub äh, sotsiaal- kaitseküsimustega tegelevad inimesed, kellel on see mandaat, nemad ju tegelevad juba sellega. nii et ma arvan, et äh, praegusele arhitektuurile äh, see äh, jälgiv rakkerühm enam midagi juurde ei lisaks. ma arvan, et lisada tuleks ka selline dünaamilisuse mehhanism, mis asjad liikuma paneks ning huvirühmad kohalikel tasandil, teenuste pakkujad, ehm, need, ehm, kellega ma rääkinud olen mitmetest riikidest, ka ehm, kodanikuühendused, nad tõesti tahaksid näha, et kogu see valdkond edasi liiguks, mitte ei oleks unustusse jäetud. ja et eh, ei oleks mitte ainult üht Äh, algatust või initsiatiivi, vaid et toodaks kokku kõik huvirühmad, et nad jõuaksid konsensusele selles osas, äh, mis toimuma peaks. nüüd õiguslike küsimuste juurde, ma ei ole veel rääkinud õigusteenistusega, aga praegusel hetkel ma probleemi siin ei näe. Äh, aga parlamendi suutlikkust või õigust foorumi korraldamiseks, sellel teemal tahaksin kahte tee-, asja öelda, miks me selle idee välja käisime. nimelt eh, on olemas oht, et sellisel juhul eh, seda eh, foorumit sellisel juhul enam kunagi ei korraldata, aga seepärast on kindlasti oluline ju, et see teema endiselt aktuaalne oleks. aga äh, teatavasti on esitatud viisteist ettepanekut, mida kindlasti tuleb teha, kui need viisteist äh, soovitust lihtsalt jäävad õhku rippuma kuni järgmise foorumini, ja siis tuleb tõdeda, et kaks aastat lihtsalt ei ole midagi tehtud, no me peame tegutsema ikkagi, et need teemad oleksid endiselt äh, aktuaalsed. veel üks punkt, mis ta mulle meenutati ja mis on kindlasti õiges suunas ähm, ma vist äh, mäletan õigesti, kui ma ütlen, et Euroopa Parlament korraldas paar aastat tagasi töötuse nädala ehk äh, kindlasti on olemas siin suutlikkus tuua kokku erinevad osapooled, kaasata ka seadusregulatsioonid, et selline üritus korraldada. nii et äh, ma loodan, et ikkagi hinnatakse seda mõtet, et parlament sellise sündmuse korraldaks, et meil see mõte lihtsalt käest ära ei sureks. ja Äh, foorum äh, kui selline, ta peaks toimuma, aga sellest ei piisa, meil peab olema ka vähemalt selline otsus, et kui komisjon ei võta initsiatiivi enda kätte, siis teeb seda parlament. peab veel keeleliselt läbi mõtlema, kuidas seda sõnastada, aga see on kindlasti vajalik punkt. see ongi kõik, aitäh! Noh, väga hea seega arutame, vabandust, härra Mann, soovite veel sõna võtta? Äh, Bericht ist damit fertig. Liebe Frau Präsidentin, ich stimme absolut zu, aber jah, me äh, juba rääkisime raportist, ma te tean seda, kuid öö, äh, tahaksin tagasi tulla selle töötuse nädala küsimuse juurde, võib-olla me peaksime koordinaatoritega koostööd tegema. meil on töötusele pühendatud nädal olemas ja me rääkisime sellest ka Strasbourgis. kuid meie seal ei osale, sest me oleme siis Strasbourgis, ma tean, et vabaühendused on siia kutsutud ja ka töötute esindajad. siin räägitakse edulugudest, inimesed tulevad ja räägivad oma lood ja Steven meid kutsuti samuti osalema, vabandust, proua esimees, ma ei hakka siin uut arutelu käivitama, kuid tahtsin lihtsalt tagasi tulla selle küsimuse juurde, millest juba räägiti ja selle juurde, et meie ei kavatse töötusele pühendatud nädalal äh, Week of Unemploymentil osaleda, kuid meil on siin missioon täita, me laseme teistel enda eest sõna võtta. meie oleme ju ometigi rahva eestkõnelejad ja sellepärast tahtsingi selle küsimuse juurde tagasi tulla. jah, siin oli küsimus äh, ühes lisapunktis, äh, meil kahjuks ei ole selle üle arutamiseks aega. suur tänu, proua esimees. Äh, ma küll ei kavatsenud sõna võtma, aga kuna siin räägitakse sellest, et me peaksime midagi tegema töötuse küsimuse osas. mitmeid aastaid oleme me korraldanud sellist äh, töötuse nädalat, kuid oleme ka kaasanud väljastpoolt äh, tulevaid organisatsioone ja see on toimunud sellel nädalal, kui me ise oleme olnud äh, Strasbourgis, nii et sellest ei ole olnud suurt kasu, aga on väga hea ettepanek see, et tuua kaasa kõik need mittetulundus äh, Mm, organisatsioonid, kes selle teemaga tegelevad ja meie võime lihtsalt äh, tege-, tegutseda katalüsaatorina. aga rakkerühma ülesehituse meetodi osas, kes tegeleb üldhuviteenustega, ka selles osas on pretsedent olemas, mõned aastad äh, tagasi korraldati ka ühise sotsiaalse vastutuse äh, foorum, kus tegid parlament ja komisjon koostööd ja see oli väga edukas mõned aastad tagasi. ja ma loodan, et see on selline idee, mida tasuks toetada. väga hea. kui keegi enam sõna ei soovi, siis võtame selle päevakorrapunkti sellega kokku arutelu kompromissmuudatusettepanekute üle ja hääletamine leiavad aset kuuendal juunil erakorralisel kohtumisel Strasbourgis nüüd jõuame siis seitsmenda päevakorrapunkti juurde. ja arvamuse juurde, mis ma ise olen välja pakkunud ja mis puudutab kolmepoolset kohtumist kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojekti üle, tahaksin tänada kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid, sest enamik neist on väga kasulikud ja on lubanud täiendada paljusid punkte arvamuses. proua Markini esimene muudatusettepanek, ma toetan seda, siin ei ole sellega probleeme. muudatusettepanek number kaks mille esitas proua Figueiredu ja härra Leia Rikk. ma olen nõus, et me peame tõepoolest läbi vaatama lähetatud töötajate elutingimused, võttes arvesse praegust rändeolukorda meil on siin äh, juba käivitatud pilootprojekt, mis puudutab töötajate lähetamise direktiivi ja meil on kahe tuhande üheksanda, kahe tuhande kümnenda aastaga rahastus ka sellele projektile ja selle tulemused äh, jõuavad meieni aasta lõpus. seda meeles pidades võime öelda, et siin nõutakse komisjonilt jälgimist ja direktiivist kinnipidamist, eriti selles osas, mis on seotud rändepaketiga. ma arvan, et selles kontekstis võib see tõepoolest raportit ka rikastada. muudatusettepanek number kolm, mille esitas proua Harkin toetab seda ideed, et kui me peame silmas Euroopa Liidu eesmärke, siis on vaja, et osad ettevõtmised toimuksid Euroopa Liidu tasandil ja teised teistel tasanditel ja et see ei oleks omavahel vastuolus. ma arvan, et just selles suunas lähebki see muudatusettepanek. teen siin kompromissettepaneku rõhutades siin komplementaarsust, mis ettevõtmiste vahel peab olema ja ka võrreldavust, sest küsimus on selles, et liikmesriikide kulutused peavad olema toetatud Euroopa Liidu tasandil dünaamiliselt, kuid kui me vaatame seda, kuidas eelarvet esitatakse, siis peab olema äh, seal võrreldavust, mida seal alati ei ole, näiteks kui me tahame teada, mi-, milliseid kulutusi tehakse haridusele, siis meil on siin probleem, sest meil on eelarvete tüpoloogia, mis ei ole võrdlusi võimaldav. see on muidugi väga pikaajaline võitlus, kuid äh, mina võitlen selle eest juba aastaid, nii et äh, jätkan selles suunas liikumist. muudatusettepanek number neli, mille esitas härra Kastler, kordab sõna-sõnalt üle triloogi raames saavutatud kokkuleppe ja me räägime hiljem sellest, nagu me alguses ütlesime. viies muudatusettepanek, proua Harkini muudatusettepanek palub liikmesriikidel tagada suurem sünergia Euroopa Sotsiaalfondi ja globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahel. ma arvan, et siin tuleb küll seda sünergiat toetada, kuid samas ei, ei tohi neid kahte fondi omavahel ära segada, sest mõlemad on oma spetsiifikaga ma arvan, et siin ju tuleb selles suhtes olla väga selgesõnalised. kuues muudatusettepanek proua Figu Figueiredolt ja härra Lõierikilt. siin puudutatakse kaasrahastamise küsimust. kui riikidel on selles osas raskusi ja siin puudutakse ka kriisiolukorra küsimust. see tähendab, et ei piisa sellest, kui me lubame liikmesriikidel hiljem oma kaasrahastamisosa maksta, vaid me peame neil lubama ka seda, et teatud tingimustel nende kaasrahastamise osa vähendataks. siin tehakse ettepanek, et liikmesriikide osalus ei ületaks kümmet protsenti. ma tahaksin siin öelda lihtsalt, et liikmesriikide osalus peaks olema piiratud kümne protsendiga projekti maksumusest. ma arvan, et see ei tohiks siin probleeme põhjustada. seitsmes muudatusettepanek, mille esitas proua Turunen, toetan seda siin on küsimus uutest sissetulekuallikatest, mis äh, võiksid täita olulist osa sotsiaalse kasvatuse ja töökohtade loomise tagamisel. kaheksas muudatusettepanek, mille esitas härra Ööri. ta teeb siin ettepaneku sõnastada ümber äh, see lõige mul ei ole sellega põhimõtteliselt probleeme, kuid tahaksin, et me leiaksime sõnastuse, mis lubaks jätkata restruktureerimise küsimuse identifitseerimist ettevõtetes, sest see oli see, mida me tahtsime just siin punktis välja tuua. härra Ööri teeb ettepaneku ümberstruktureerimisele viide välja jätta, kuid sellega ma ei ole nõus. üheksas muudatusettepanek samuti proua Figuereidult ja härra Lüüariigilt. siin tehakse ettepanek viia sisse uus eelarverida ebakindlate töökohtade jaoks. siin on punkt, mille juba katab pilootprojekt, mida me hakkame läbi viima, nii et võib-olla saame kuuelt paluda selle muudatusettepaneku tagasivõtmist sest me oleme selle eesmärgi täitmiseks juba samme astunud. muudatusettepanek number kümme Tšaba Öörilt nõuab asjaomase eelarverea loomist maksete assigneeringute jaoks. ma arvan, et seda muudatusettepanekut ei saa toetada. juhin kolleegide tähelepanu viimasele kaasusele, mis puudutas üleilmastumisega kohanemise fondi ja mis oli väga kõnekas, sest kui me viitame rohelistele töökohtadele, uutele tehnoloogiatele ja muudele valdkondadele, kus Euroopa Liit soovib uusi töökohti luua, siis siin oli küsimus Taanis, kus tuulegeneraatorite valdkonnas kaotati ära terve hulk töökohti, nii et ma arvan, et siin eelarverea vähendamise küsimus ilma selleta, et meil oleks lepe luua restruktureerimise vastane instrument, oleks meie poolt ebajärjekindluse märk, seega ma ei saa seda toetada. üheteistkümnes muudatusettepanek madam proua Turuneni ja proua Kornelisseni poolt. toetan seda, sest siin tuuakse välja vajadus massiliste koondamiste vastu võidelda ja rohelist jätkusuutlikku majandust toetada kaheteistkümnes muudatusettepanek proua Turunen ja proua Schöter. see tugevdab äh, programmi progress see on avatud koordinatsioonimeetodit rakendav programm ja ma arvan, et me saame seda muudatusettepanekut toetada. kolmeteistkümnes muudatusettepanek proua Figueiredu ja härra Järik. mul on väike probleem selle muudatusettepanekuga, sest siin tehakse ettepanek, et ühiskondlikel organisatsioonidel organisatsioonide raskuste tõttu ei tohiks nende osalus olla kümnest protsendist suurem. see on sama laadi muudatusettepanek nagu ka kuues muudatusettepanek, kuid samas kuues muudatusettepanek viitas sotsiaalfondile. ja seal mul ei olnud probleemi, kuid mis puudutab programmi Progress, kuivõrd äh, progressi raames ei ole kaasrahastamise küsimust, siis ma arvan, et siin on probleem selle muudatusettepanekuga. neliteist samadelt autoritelt. siin peetakse kahetsusväärseks, et ähm, progressi üksikutele osadele on eelarve assigneeringuid eraldatud tagasihoidlikult, mul ei ole sellega probleemi. muudatusettepanek number viisteist samadelt autoritelt tahab Euroopa Sotsiaalfondi kahekordistamist, me oleme volinikuga juba sellel teemal arutlenud ja võib-olla me peaksime raportööriga arutama Euroopa Sotsiaalfondi küsimuses kuidas seda muudatusettepanekut äh, sisse viia eelarvet puudutavasse arvamusse. muidugi me peame selle siia sisse viima, me arvame, et just praeguses etapis on see väga oluline ja triloogi raames on see küsimus väga oluline, kuid ma arvan, et me peame järele kontrollima, kuidas me peaksime seda sõnastama koostöös äh, vastutava raportööriga ja siis seda mahtu puudutavas küsimuses samuti. muudatusettepanek kuusteist minu enda poolt, mis täiendab kaheksandat lõiget ja kus tehakse ettepanek luua ka vahepealsed regioonid ma arvan, et meie komisjon peaks oma seisukoha väljendama selles küsimuses sest paljusid regioone selline uus kategooria võiks huvitada. seitsmeteistkümnes muudatusettepanek härra Öörilt teeb ettepaneku välja jätta viite äh, vaesuses elavate või sellest ohustatud inimestele. kui härra Ööri on nõus, siis äh, selle võiks kombineerida muudatusettepanekuga number kaheksateist, mille esitas härra Jovin. ma olen siin sõnastusega nõus, kuid ma ei ole nõus sellega, et me jätame vaesusele viite välja ja härra Jovine muudatusettepanek mis püüab välja tuua haavatavate gruppide täpsema defineerimise, ma ei ole selle vastu, kuid äh, ta tahab siin välja jätta viite romidele, mis minu jaoks on problemaatiline, sest nüüd, kui Euroopa Komisjon äh, tegi vastavasisulise ettepaneku, siis ma arvan, et on oluline, et me säilitaksime selle viite romidele siin. muudatusettepanek number üheksateist, proua Figueredo ja härra Lüjerik viib sisse soolise mõõte sellesse lõikesse, ma arvan, et see on suurepärane muudatusettepanek, mida ma ka toetan. muudatusettepanek number kakskümmend proua Harkinilt tugevdab meie toetust mikrokrediidirahastule. ma arvan, et see on täiesti sobilik muudatusettepanek. kahekümne esimene proua Turunenilt viib uuesti sisse korralike töökohtade mõiste ja roheliste töökohtade rolli, muidugi olen sellega nõus, kuid teen kompromissettepaneku, sest ma ei usu, et kõik rohelised töökohad oleksid korralikud töökohad ja sellepärast kuivõrd me toetame eelkõige korralikke töökohti, eriti just roheliste töökohtade raames, siis ma arvan, et siin me peaksime pisut peenemalt sõnastama seda muudatusettepanekut. muudatusettepanek number kaks samalt autorilt. toetan seda muudatusettepanek, tegemist on väga hea ettepanekuga, mis puudutab just noorte töötust ja nõuab äh, spetsiifilist eelarveeraldust Euroopa Liidu poolt. kahekümne kolmas muudatusettepanek kolleegilt härra Tšaba Öörilt. mul on kahju, et äh, Rahvapartei koordinaatorit siin ei ole, sest ma oleksin tahtnud temaga sellest lõike väljajätmisest rääkida, sest äh, siin tahtsime viidata Vahemere piirkonna partnerriikide toetamise vajadust, sest äh, Euroopa Liidu jaoks on minu meelest tegemist väga olulise küsimusega ja meie külaskäik ILO-sse näitas, kui palju saab Euroopa Liit omalt poolt ära teha eelarve eralduste raames. ja e, näitas seda, et e, Euroopa Liit peab aitama õigusriigi põhimõtete tagamise, e, tagamisele selles, nendes riikides seal oleksid äh, kõik äh, äh, ühiskonna erinevad osad tagatud, nii et ma olen pisut üllatunud, et seda lõiget soovitakse välja jätta, sellepärast lükkan selle muudatusettepaneku tagasi. muudatusettepanek number kakskümmend neli, mille esitasin ise, mm, püüab samuti tugevdada erinevalt äh, kahekümne kolmandast muudatusettepanekust äh, Vahemere piirkonna äh, partnerriikide kodanikuühiskonda. kahekümne viies muudatusettepanekut saaks kahekümne neljandaga kombineerida, sest siin räägitakse samuti sellest, kuidas me peaksime tööturgu reformima lõunariikides kahekümne kuues muudatusettepanek minu enda sulest puudutab kodanikuteenistuse programmi, mille üle on Euroopa Liidus palju räägitud ja mis minu meelest toetab seda arvamust ja lõpuks viimane muudatusettepanek number kakskümmend seitse hääle Bulani sulest mis äh, nõuab töötajate vaba liikumise ja sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise rahastamist. tuletan meelde, et ähm, härra Bulla on äh, sotsiaaltagatiste režiimide küsimuses koordinaator. ma arvan, et äh, siin on tegemist väga ambitsioonika projektiga, kui me jääme sellise mm, häguse sõnastuse juurde, sellepärast püüan äh, siin kutsuda üles kolleege lisaettepanekuid tegema. vabandust, et ma nii pikalt sõna võtsin, kuid kui meil, kuivõrd meil on aega täna, siis äh, kasutasin seda ära, et sisuliselt rääkida muudatusettepanekutest selle asemel, et lühidalt öelda, et äh, toetan seda, seda ja olen selle, selle vastu. Ähm, <clears throat> suur tänu, proua esimees. Äh, ma arvan, et äh, teie nägemused ähm, komisjoni esimehe tegevuse kohta võib-olla vajaksid natukene järelemõtlemist ja võib-olla kuulame natukene ära ka kommentaare selle küsimuse osas, aga nüüd muudatusettepanekute juurde. siin muudatusettepanek number kümme, härra Ori tehtud ettepanek, selles osas öö, ähm, võime öelda, et me tegelikult ei tea, mis saab Euroopa globaliseerumise Äh, ka koondumise fondist, kas sellest äh, saab täiesti iseseisev fond või saab sellest Euroopa Sotsiaalfondi osa, mis on ka samuti võimalik. kui me ütleme, et selle fondi osakaalu äh, tuleb suurendada, siis me peame härra Ooriga sellega rääkima. EDF on kindlasti oluline, me vajame seda mitme valdkonna jaoks, me teame seda, aga kui räägime sellest Äh, tema staatusest, siis me ei tea, kas see jääb iseseisvaks fondiks või see liitub teise fondiga, nii et selles küsimuses peame me olema veidi ettevaatlikud. kaheteistkümnenda muudatusettepaneku osas äh, ma nõustun äh, proua Schröteriga, siin on progressist juttu, seda ei ole eriti toetatud äh, Äh, progress ja ale areng äh, muidugi on olulised ja koordineerimine äh, ka tähtis, sellepärast et selle peale on eraldatud kümme miljonit. seda me peame kindlasti kontrollima, et välja saata kasulik poliitiline sõnum. siis muudatusettepanek viisteist. selles osas ütleksin, et me peame kahelt poolt äh, Euroopa Sotsiaalfondi toetama. minu arvates on see palju tõhusam initsiatiiv, kui paljud teised algatused on olnud ja täna hommikul just rääkisin kolleegidega, kes sellega nõustuvad. kindlasti peab toetama Sotsiaalfondi, aga ma ei tea, kas äh, kahepoolselt. kui me tervikuna seda toetame, siis me ei saa eraldiseisvat valdkondi toetada ja me peame mõtlema, millised tagajärjed sellel on. ja liikmesriikide soovi öö, ähm, osaleda öö, äh, suuremas mahus ei näe ma praegusel hetkel öö, äh, eriti aktiivselt. muudatusettepanek kakskümmend neli, selle võib käsitleda koos öö, äh, kahekümne kolmanda muudatusettepanekuga, kus äh, härra Žiri annab oma vas-, ettepaneku nende küsimuste osas. ja samuti toetaksin teie muudatusettepanekut number kakskümmend kuus. tegu on tähtsa valdkonnaga äh, siis kodanike teenuste osas ehk siis noori peab toetama, neile peab saama öelda, et jah, te saate hakkama, ehm, seda tuleb meil toetada ja lõpetuseks ehm, peaksime me välja mõtlema terve hulga ühtseid valdkondi, proua Rii alati esitab väga tasakaalustatud ettepanekuid ja seepärast olen ma kindel, et me jõuame ühtsete järeldusteni. aitäh, kallis kolleeg, selle täienduse eest, pane problem proua Turunen. Yes, thank you, I will uh, speak. jah, tänan, ma räägin taani keeles. suur tänu. tegemist on väga olulise projektiga. ma arvan, et põhimõtteliselt oleme ühel nõul et tegemist on eelarvega, mis toetab töökohti ja rohelisi töökohti ja sotsiaalset kaasatust. ma arvan, et samuti on oluline, et me jõuaksime kokkuleppeni muudatusettepanekute osas. kakskümmend üks, siin olen sinuga nõus, tegemist ei ole tõepoolest väga hästi sõnastatud äh, muudatusettepanekuga. kakskümmend kolm härra Öörilt, mis puudutab Vahemere lõunapiirkonda, me oleme nõus sellega, et tegemist on väga olulise punktiga, tegemist on solidaarsuse küsimusega. ja ma ei ole härra Ööriga siin nõus. võib-olla me saame siin siiski lahenduse leida, ärgem unustagem, et proua Ashton valmistas märtsikuus ette olulise programmi naabruspoliitika raames ja see puudutas just uute töökohtade loomist, tööturu parandamist, seega oleks üsna imelik, kui tööhõivekomisjon ei toetaks sellist ideed. ja viimane punkt, roheliste jaoks on oluline, et meil oleks realistlik eelarveettepanek. kahjuks meil ei ole väga palju vahendeid ja nüüd tuleb võidelda iga euro eest, mida me tahame oma huvides äh, saada. seega siin sotsiaalfondi topeldamine on küll väga tore mõte, kuid see ei ole realistlik. meil peavad olema realistlikud eesmärgid ja ka fondide kasutamine peab olema realistlikult kirjeldatud, kuid Roheliste fraktsioon saab seda ettepanekut toetada. suur tänu. kas komisjon soovib eelarve küsimuses sõna võtta? sest järgmise aasta eelarve küsimus on üsna keerukas härra Schöbesberger. Thank you very much uh,, I will speak. suur tänu, räägin inglise keeles. minu arvates tegi proua esimees muudatusettepanekutest väga hea kokkuvõte, ütleksin ainult kahte asja muudatusettepanek number kümme osas. siin oleks ehk kasulik, kui oleks äh, JF-ile mingisugused maksekrediidid ja muudatusettepanek viisteist ei tundu mulle eriti realistlik, sest oleks selliseid summasid ehm, ebareaalne kaasata. suur tänu. me saame nüüd tulla täpsemate ettepanekutega tagasi ja loodan, et tööhõivekomisjon esitab väga tugeva, hästi sõnastatud arvamuse. me peame homme raporti vastu võtma, nii et kui ma vaatan äh, neid kõiki muudatusettepanekuid siin, siis võib-olla härra Lüüa-Riik tahab mulle öelda, kas ta on nõus üheksanda muudatusettepaneku tagasivõtmisega? võib-olla ütlete mulle homme. ei, soovite siiski sõna? ma saan väga hästi aru, mida te öelda tahate, kuid minu jaoks on see siiski problemaatiline, sellepärast et äh, praegu me näeme, et kõikjal Euroopa Liidus on üha rohkem ebakindlaid töökohti. seega, kui me selle muudatusettepaneku siit välja jätame, siis me peaksime leidma siiski sõnastuse, mis äh, püüaks väljendada seda, et ebakindlate töökohtade omajad äh, oleksid samuti kaitstud nagu muudki töötajad kui me selle siit täielikult välja jätame, siis tekib olukord, kus me ei ole selles küsimuses oma arvamust väljendanud. kas ma võin teile teha ettepaneku, sest me kahekümne üheksa, esimese muudatusettepaneku kallal kavatseme veel töötada, kui proua Turunen on minuga nõus, et me viime uue sõnastuse sisse, kus mainitakse ebakindlaid töökohti ja ühendame selle korralike töökohtade loomise põhimõttega. kas me saame siin mingisuguse sõnastuse leida ühiselt? kas proua Turunen soovib teha omapoolse ettepaneku või teen ma seda ise? selge, soovite teha oma ettepaneku ja püüdke siis arvesse võtta ka ebakindlate töökohtade küsimust. seega oli see esimene küsimus, kus pidi jõudma kompromisslahendusele. pärast seda kuues muudatusettepanek teen siin suulise muudatusettepaneku. Mm, ma ei kuulnud vastuväiteid, nii et teen ettepaneku selle üle hääletada ja see vastu võtta. kolmeteistkümnes muudatusettepanek. ka siin peab kuue fraktsioon ütlema meile, kas nad on nõus oma muudatusettepanekud tagasi võtma või, või kui nad soovivad selle alles jätta, siis teen komisjonile ettepaneku selle muudatusettepaneku vastu hääletada, sest sellel ei ole siin mingisugust mõtet. pärast seda teen härra Joovinele ettepaneku lisada viide romidele oma muudatusettepanekus number kaheksateist, kombineerides selle seitsmeteistkümnenda muudatusettepanekuga härra Üürisulest ja kahekümne esimeses muudatusettepanekus teeb proua Turunen minu eest töö ära. härra Toomas Mann toetab muudatusettepanekut number kakskümmend neli ja tänan teda selle eest. ja kahekümne seitsmes muudatusettepanek. kasutan ära selle, et härra Boulon on nüüd siin ja püüan temaga koos sõnastada paremini seda äh, muudatusettepanekut. ja viimane punkt, ma arvan, et teil on kõigil meeles, et ma tahaksin, et kuue fraktsioon räägiks proua Morin Chartier'ga, et ja püüan ka omalt poolt Äh, teha suulise muudatusettepaneku viieteistkümnenda muudatusettepaneku osas, mis äh, puudutab siis veel kord üleilmastusega kohandamise fondi. väga hea, seega oleme me võimelised homme selle raporti üle hääletama. nüüd peaksime jõudma kaheksanda päevakorrapunkti juurde, kuid mulle öeldi, et et meie raportöör kahjuks ei saa hetkel siin viibida, sellepärast läheme üheksanda päevakorrapunkti juurde Euroopa Liidu ja Hiina kaubanduse tasakaalustamatuse küsimus. härra Sterks äh, oli nõus selle ettepanekuga ja annangi talle sõna, palun. Äh, äh, tänan, kõigepealt tahaksin tänada neid kolleege, kes äh, on äh, suutnud teha kuusteist muudatusettepanekut nii lühikesele raportile, mis koosneb ainult viiest paragrahvist. muidugi on Euroopa ja Hiina koostöö äh, teema mitmekülgne ja ma ka nõustun enamike muudatusettepanekutega. meie ähm, arvamus ei peaks muutuma nii häguseks, et äh, kogu meie fookus ära kaob. ma püüan äh, koostada kompromissmuudatusettepanekut ja lähiajal võtan ühendust kolleegidega, et äh, selgitada, kas minu ettepanekud ka neile vastuvõetavad on. loomulikult on kindlad piirangud olemas, kui kaugele me minna võime ja kui me eeldame et Hiina turavamine, kapitalismine on iseenesest halb asi, siis ma ei tea, kuidas seda äh, nägemust kombineerida minu arvamusavaldusega tervikuna, sest äh, siin on selliseid muudatusettepanekuid, mille sisu on hoopis teistsugune kui minu raporti sisu nii et ähm, on olemas selliseid muudatusettepanekuid, mida ma lihtsalt ei äh, saa kaasata oma ähm, püüdlustesse kompromissettepanekud luua. meie komisjoni eesmärk on ju keskenduda oma teemale, muidugi siin ja seal on äh, tõesti selliseid ettepanekuid, mida me ei saa kaasata, sest eh, kahjuks me ei ole siin inimõiguste komisjoni, aga me saame küll rääkida sotsiaalsetest küsimustest ja heaolu küsimustest, nii nagu Toomas Manngi viitas, ja eh, need on sellised punktid, mida kindlasti raportis peab nimetama aga raske saab olema intellektuaalomandi küsimus. see on teema, millega me peaksime ka siin komisjonis tegelema. punktis kakskümmend viis piiratakse eksporti ja eh, see on ka raske, sellepärast et eh, lõppude lõpuks ei ole ka see tööhõivekomisjoni küsimus, sellega peaksid tegelema rahvusvahelise kaubandusega tegelevad üksused. ma leian, et minu raportile on tehtud ka mõned põnevad lisandused, näiteks härra Lamberti muudatusettepanek, vaatame, kuidas me saame, millises ulatuses neid kaasata, kuidas ka poleks järgmise paari päeva jooksul, teen ma ettepanekud kompromisside osas. üks asi, mis mulle muret teeb ja tahaksin, et komisjonis, äh, vabandust, äh, mm, ma tahaksin teada, mida meie komisjon arvab sellest, mida me komisjonilt palume ja kas lõppkokkuvõttes ei tulegi kaubanduskokkulepet äh, Euroopa ja Hiina vahel? kui puutuvad mingit lõppklausleid Hiina turu kohta, siis äh, meil ei ole võimalik edasi tegutseda. seepärast olgem ettevaatlikud, kuidas me mm, muudatusettepanekuid sõnastame. näiteks muudatusettepanek üheksateist, härra Gaetano, vabandust, härra Conferati muudatusettepanek, juhul kui te äh, nõuate, et kõigis kaubanduslepetes äh, oleks siduvad klauslid, mis keelavad teatud momente, siis teadke, et hiinlastega ei ole võimalik eh, sellistel tingimustel läbirääkimisi pidada. ehk peaksime olema realistid, eh, mis on kogu meie töö taust, kuidas me saaksime kõige rohkem saavutada, et parandada oma läbirääkimisplatvorme hiinlastega, et rahvusvahelised standardid paraneksid ja et Hiina ka tunnustaks rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalseid eh, standarde. kuulan põnevusega kolleegide kommentaare ja soovin teiega hea meelega koostööd jätkata, aitäh! Thank you, Mrs President, I shall speak into my aitäh, proua eesistuja äh,, räägin oma emakeeles. ei, mulțumesc äh, raportorului și aștept cu nerăbdare ootan huviga kohtumist raportööriga, et seda arvamust täpsustada, mis on mõeldud Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile äh, meil peab olema selline lähenemine, mis võtab meie komisjoni pädevust arvesse ja seda poliitikat, mida me järgime. olen nõus raportööri seisukohaga suure hulga muudatusettepanekute osas, mis puudutab inim, inimõigusi. samuti on siin valupunktiks ka intellektuaalomandi õigus. tahaksin toetada muudatusettepanekuid ja tahaksin, et äh, siin rõhutataks konsulteerimise ja kogemuste vahetamise vajadust. rõhutasin ka äh, töötajate huvide ja õiguste küsimust rõhutasin siin ka Euroopa ettevõtete kohustusi, kui asi puudutab Hiinasse investeerimist. sellel äh, raportil on väga huvitav pealkiri ja ma arvan, et äh, siin on meil võimalus olukorda analüüsida. ja mul on äh, küsimus võib-olla on tegemist retoorilise küsimusega, kuid nähes, kui palju on muudatusettepanekuid, siis on ilmselge, kui suurt huvi see küsimus tekitab. Hiina mängib väga olulist rolli rahvusvahelises kaubanduses ja kaubanduslepetes, Maailma Kaubandusorganisatsiooni lepetes peab Euroopa Liit mängima väga olulist rolli. me peame sotsiaalklausli sisseviimist kindlasti nõudma. sotsiaalklausel peab nendes lepetes olema väga olulisel kohal. olen huviga jälginud kohtumisi Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel. viimane neist toimus kümnendal mail. tegemist on just ülemaailmse arengu raames toimuvate kohtumistega ja ma arvan, et variraportöörina olen siin suutnud rõhutada, kui oluline roll peab olema Euroopa Liidul ülemaailmsel areenil ja suhetes Hiinaga kindlasti jõuame kompromissini, mis rõhutab, et Hiina ja Euroopa Liidu vahelised suhted ülemaailmse arengu raames on väga olulised ja ma arvan, et me leiame kindlasti parima võimaluse selgelt väljendada Euroopa parlamendi seisukohta selles küsimuses, suur tänu. suur tänu, palun härra Mann. <clears throat> jah, suur aitäh aitäh, proua esimees, tahaksin tänada ka ka Dirk Sterksi. ma olen teie, teiega täiesti nõus, me ei saa kõike sellesse arvamusse kirjutada, me ei saa kõiki inimõiguste klausleid siia raportisse panna, eriti kui tahame keskenduda ja näitlikuks teha olukorda tööjõuturul. ma olen esitanud muudatusettepaneku, mis puudutab äh, autoriõiguste kaitset ja see on siis muudatusettepanek number kakskümmend viis. võib-olla see ei kuulu sajaprotsendiliselt sellesse arvamusse, kuid saan olla nõus nende kommentaaridega, mis just välja toodi. sotsiaalne klausel, mis sisse tuua tuleb, Hiina on üks peamisi tegijaid, kui me vaatame nende ekspordinumbreid, siis need on hiigelsuured ja eksport tähendab seda, et neid klaus-, nendest klauslitest ei peeta kinni, tööliste õigusi rikutakse ja ma arvan, et me peame esitama oma arvamuse, minu arvates see on oluline, meil on võimalus äh, avaldada siin mõju. ja me peame püüdma üt-, ütelda, et jah, me tahame, et töötajad töötavad vastavalt meie reeglites, äh, reeglitele, nad on äh, WTO reeglid, nad on WTO liikmed, nad peavad selles klubis olles neid reegleid täitma ja on oluline, et meil oleks funktsionaalne dialoog ja vaatama, kuidas me saame äh, parandada ka töötajate õigusi. muudatusettepanek number kakskümmend seitse, ütlen siin, et meie dialoogi aluseks on seaduste ülimuslikkus ning seda tuleb kasutada selleks, et saavutada tulemust, mitte et organiseerida mingisugust üritust, millest mingit tulemust ei ole. me peame survet jätkuvalt arva, avaldama. muudatusettepanek number nelikümmend kaheksa, siin viitan tõsiasjale, et kui me vaatame kesksuuri ettevõtteid keskmisel tasandil. isegi kui oleme Hiina suhtes kriitilised, ei tohiks unustada ega ignoreerida seda tõsiasja, et teatud sektorites, kui me räägime konkreetsetest sihtrühmadest, konkreetsetest piirkondadest, siis seal on siiski saavutatud edasiminekud. me ei ole, me ei tohi seda ignoreerida, olla pimedad selle suhtes, siin on kogu sotsiaalpoliitika dimensioon, mis on suhteliselt oluline tuleviku jaoks. seda ei ole rakendatud igal pool kogu sotsiaalpartnerite aspekt ehk siis võimalus lubada töölistel vaba liik-, vabalt liikuda, võimalus nõuda oma õigusi, nend-, selles süsteemis see ei ole lihtne, me teame, et seal on igasuguseid probleeme, aga väikesed võrsed ikkagi on ennast läbi murdnud ja kui me seda ignoreerime, siis see ei ole sugugi mõistlik. ehk usun, et jõuame mõistlikele kompromissidele ning keskendume sellele, mis äh, meie saame ära teha tööhõivekomisjonis. nii et ma olen väga optimistlik selles suhtes, et meil on hea algatus, hea raport, see võib anda uue dimensiooni ning on vastuvõetav ka rahvusvahelisele äh,, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile ja minu arvates oleme sellega täiesti õiges, õigel teel. suur aitäh, proua esi-, esimees ja ka mina tahaksin tänada meie raportööri arvamuse eest mis on meile aluseks, sest kui vaatame muudatusettepanekuid, on selge, et võime kaotada palju häid alu- äh,, ideid, kui me peame nende vahel valima hakkame. kompromissid on head, säilitada struktuuri, millest rääkisime. lõppude lõpus, lõpuks peab olema mida-, midagi, mis on selgelt väljendatud ka selles mõttes, kuidas me tahame sellega edasi liikuda loomulikult on paljud võimalik äh, Hiinas kritiseerida, räägime siis tema tööjõuturust, ametiühingutest ja nii edasi, kuid lõppude lõpuks on küsimus ka sellest, täpselt nagu te ütlesite, kuidas me seda asja paremaks teeme. ja nagu Toomas ütles, jah, tuleb tunnustada mõningaid noori võõrseid positiivseid asju, tugevdada neid. ja see on absoluutselt tähtis, sest vastasel korral dialoog, kus te põhiliselt kritiseerite, aga midagi eriti konstruktiivset ei tee, ei vii teid ka kuhugi. inimesed lihtsalt ei kuula, täpselt nii, nagu meie ei kuulaks. ja minu arvates on ka päris huvitav, et kui me vaatame tervet hulka äh, kriitilisi märkusi, arutades eelarvet, samasugust kriitikat võib esitada ka meie oma tööjõud äh, poliitika suhtes, tööjõuturu suhtes ja sellega peab olema äh, nõus mõned kriitikanooled käivad mõlema poole kohta, me tahame, meenutades sotsiaalset klauslit, peame teadvustama ja meelde tuletama, mida see ka meie oma standarditele tähendab. siin ei ole tegemist ühesuunalise liiklusega. see, millest siin räägiti selle kohta, et sotsiaaldialoog, kuidas muudatusettepanek number neli käib kokku Toomas Manni muudatusettepanekuga number kakskümmend kuus, selline on eesmärk mehhanism on selline, mille meie sinna sisse paneme, loomulikult meie jaoks tarneahelas kinnipidamise põhimõte on väga-väga oluline. kui me vaatame seda, kui suur osa antakse allhankega välja kõrvalliinidesse, see meie jaoks on oluline mehhanism. sotsiaalsete klauslite mehhanism on meie jaoks oluline, mitte ainult Hiina töötajate endi jaoks, vaid ka selle tõttu, kui suurt mõju avaldab Hiina praegu nii paljudele riikidele, kus neil oma projektid käimas on, mitte ainult Aafrikas, aga me näeme seda ka Aasia teistes riikides ja nii edasi. niisiis, tervitan ettepanekut minna konstruktiivsele kompromissile. võtan teadmiseks ka need punktid, mis puudutab teatud lähenemise erinevust, mis võimaldab üldiste kompromisside mis kompromisside leidmise võib muuta keeruliseks, siin pole küll midagi uut, aga aga me peame selgelt väljenduma selles suhtes, millised muudatusettepanekud selle ettepanekuga kokku käivad ja millised pigem kuuluvad Kaubandusasjade Komisjoni ja see minu arvates on üks, mis pigem käib Kaubandusasjade Komisjoni teemaks. suur tänu. kas keegi teine soovib veel sõna? kui mitte siis on mul endal paar märkust. kõigepealt kutsud, kutsun erinevate muudatusettepanekute autoreid üles, eriti just härra Toomas Manni, kuid ka härra Konferatit mis puudutab inimõigusi, läbi vaatama sõnastust, mis nad on välja pakkunud ja võib-olla arutelus raportööriga keskenduda komisjoni pädevusele arvamuses, sest loomulikult äh, õigus, sotsiaalsed õigused ja töötajate õigused kuuluvad inimõiguste alla ja me peaksime just sellest vaatevinklist äh, seda küsimust käsitlema teine märkus, mis ma teha tahtsin, puudutab seda, mida ütles raportöör sotsiaalse klausli kohta. arvan, et tõepoolest üks põhjuseid, miks meil on kaubanduse tasakaalustamatus, nagu selgub ka raporti pealkirjast, on kaubanduse äh, korraldamine Hiinaga ilma vastastikuse põhimõteta. ja äh, just sellel põhimõttel peaks toimuma vabakaubandus. ma arvan, et on aeg sisse viia õiglase ja vastastikuse kaubanduse mõiste. see kehtib mõlemas suunas, sest me teame, et Euroopa ettevõtted samuti teiste hulgas näevad vaeva, et lõpptooteid Hiinas müüa. ja kaubandus, Maailma Kaubandusorganisatsioon on samuti sellise olukorra vastu, sellepärast meie komisjon ma muidugi kuulsin, kuidas raportöör ütles, et me ei saa nõuda sotsiaalse klausli üle läbirääkimist Hiinaga, kuid minu jaoks on tegemist väga olulise küsimusega ja tahaksin siia lisada ka keskkonnaklausli. kuid loodan, et keskkonnakomisjon kaitseb seda punkti just. kuid peame siin olema võimalikult ausad kõigepealt seega kutsume kolleege üles läbi vaatama nende sõnastust äh, inimõigusi puudutavate muudatusettepanekute osas. teiseks, sotsiaalne klausel on meie meelest väga oluline ja meil peab olema sobiv sõnastus siin. kutsume raportööri üles läbi kompromissettepanekute sisse viima vastastikuse ja õiglase kaubanduse põhimõtet. kas äh, keegi endiselt ei soovi sõna? seega annan siis sõna uuesti raportöörile, võib-olla sain valesti aru tema seisukohast üldse, mis puudutas sotsiaalset klauslit uh,? Äh, Natuurlijk moet er een sociale dialoog zijn en die is er ook tussen de... aitäh, loomulikult peab olema dialoogi, on ka sotsiaalne dialoog Euroopa Liidu ja Hiina vahel. üsna jõuline äh, mõttevahetus meie selle parlamendikomisjonina võime paluda. kui me tahame kaubanduslepinguid, et need sisaldaksid siduvaid klausleid, siis see on täiesti teine lähenemine kui see, kui meil on lihtsalt sotsiaalne dialoog, eks see on see, millega komisjon praegu tegeleb. ja see ei ole loomulikult probleem mitte ainult Hiinaga kaubandusläbirääkimistes, mida komisjon läbi viib, nagu öeldud, sinna on keskkonnaküsimused, sotsiaalhoolekande küsimused, kõik mängivad olulist rolli. ja loomulikult on see delikaatne teema, mida meie parlamendina võime komisjonilt oodata. ma ei ütle, et ei tohiks olla mingisugust äh, dialoogi sotsiaalsete teemade üle Euroopa Liidu ja Hiina vahel, loomulikult peab olema ja hea, et see on ja me peame seda parendama, see on hea asi et keegi selle teema üles tõstatas. kuid minu kogemuste järgi, kui asi puudutab seda, kuidas korraldada sotsiaalkindlustust ja kõige muud, siis vaatavad nad meie otsa. Neil on terve hulk seadusandlust, mis puudutab sotsiaalset poole, sotsiaali poolt, tööseadusandlust terve hulk sellest äh, seadusandlusest äh, on meilt üle võetud ja äh, Briti teadlased, sotsiaalteadlased aitasid seda koostada. nii et ma ei ütle, et meil ei tohiks olla sotsiaalset dialoogi Hiinaga, vastupidi. on terve hulk muudatusettepanekuid, mis kutsuvad meid üles nõudma, et Euroopa ettevõtted täidaksid reegleid oma kaubandussuhetes Hiinaga. nii palju, eh, kui minu piiratud teadmised Hiinaga võimaldavad öelda, siis küsimus ei ole mitte selles, et välisettevõtted investeeriksid Hiinasse, vaid pigem sellega, et Hiina ettevõtted või siis ütleme, Tai ettevõtetega, kes investeerivad Hiinasse. kui meie arvame, et kõik on hästi, kui meie ettevõtted täidavad Hiinas reegleid, siis me eksime ja ma arvan, et see on see, millele tuleks keskenduda. tahaksin tänada oma kolleege kommentaaride eest. järgmise paari päeva jooksul püüan need kompromissid läbi töötada, kuulasin neid väga hoolikalt, olen püüdnud nii palju kui võimalik teie ideid arvesse võtta, äh, raportit liigselt koormamata rahvusvahelise kaubanduse kolleegid ei ole meie arvamust valmis lugema, kui me liiga tihedaks ta teeme, kuid kallid kolleegid, tänan teid teie panuse eest debatti ja usun, et jõuame kompromissideni väga-väga ruttu, aitäh um,! suur tänu raportöörile! võib-olla oleksin juba enne pidanud ütlema, kuid vaadake lähemalt muudatusettepanek kolmkümmend kolm ja viiskümmend kuus, mis võivad tunduda vastuolulistena ja vastuvõetamatutena, nii et palun öelge meile, mis te sellest arvate, kui me selle küsimuse juurde tagasi tuleme. palun, Helle Helmer. Eh, als het gaat over de toelaatbaarheid van amendement proua eesistuja, kui te räägite muudatusettepanekute vastuvõetavusest, siis äh, ma olen teie käe, teie teenistuses, mina raportöörina ei saa seda otsustada. kui teie loomulikult ütlete, et nende üle ei saa hääletada, sest nad ei ole vastuvõetavad, siis loomulikult ma aktsepteerin teie otsust kogu selle mõõtmatus tarkuses aitäh, tahtsin, tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu sellele asjaolule. seega arutame kompromissettepanekute üle viieteistkümnendal juunil ja hääletame kuueteistkümnendal juunil. kas proua Gerling on nüüd siin, suur tänu ja annan talle sõnu nüüd äh, sõna, äh, palun. Thank you um,. Firstly I'd like. suur aitäh, kõigepealt tahaksin tänada äh, variraportööre. juba e-, eelmise mõttevahetuse ajal äh, selgus, et arvamusi tegelikult ei olnud väga palju, aga sellele vaatamata on neid nüüdseks laekunud viisteist ehk äh, tegelikult on tegemist suurema väljakutsega, kui ma esialgu arvasin. vaatamata sellele arvan, et äh, koos äh, raportööride abiga on meil õnnestunud kokku viia äh, seisukohad, mis esialgu tundusid ähm, mitte ühitatavad, ehk meil on olemas äh, siis ähm, kompromissid. aga selles äh, raportis on mitmeid äh, keerulisi valdkondi, mida sooviksin ka siinkohal nimetada. esimene neist oli see, et me arutlesime väga elavalt selle üle, kas see arvamus sobiks ühte kriisiolukorra käsitlemisega, sellepärast et paljud liikmed ähm, mõtlesid selles suunas, et kuidas meie praegune majandusolukord mõjutab äh, äh meie raportit. aga teised arvasid jälle, et see ei peaks olema raport, mis ainult kriisiolukorras äh, oleks asjakohane, vaid et see peab olema alati kehtiv. teiste sõnadega me arutasime seda, et millest see raport otseselt räägib ja siis on vältimatu see, et mõned inimesed soovisid, et see oleks asjakohane kriisiolukorras, aga meie sooviksime, et siiski oleks see raport laiema põhjaline samuti oli meil mitmeid arutelusid ja diskussioone kompromissettepaneku B osas. siin räägitakse äh, maksejõuetusest ja äh, muidugi on teatud osapooled olnud huvitatud sellest, et selgitada ja defineerida siin kasutatud termineid. kuid äh, minu nägemus on, et see ei ole õige koht selle tegemiseks ja me peame edasi liikuma selge arvamusavalduse suunal, ilma et äh, sukelduksime Euroopa Kohtu otsuste äh, rägastikku. Äh, need olid need teemad, millest me rääkisime. meile on minu arvates hea, hästi sõnastatud kompromissettepanekud ehk äh, me ütleme siin, et äh, pankrotimenetlused ei pea tingimata olema äh, siis tegevused, mis kirjutavad Euroopa Liidu tasemel tegevusi ette. siis mõned fraktsioonid äh, ei ole nõus muudatusettepanekuga kakskümmend kaheksa, mina raportöörina isegi juhul, kui see peaks tähendama osa minu raporti kohtutamist, toetaksin muudatusettepanekuid kakskümmend viis kuni kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa mitte. ja see diskussiooni osa meil veel lahendust leidnud ei ole, see oli ka kõik, lugupeetud esimees, mida ma praegusel hetkel öelda soovisin härra Surkas, palun. suur tänu, tahaksin kõigepealt vabandada eh, oma variraportööri nimel, ta on parasjagu ühes teises komisjonis hääletusel, kuid tahaksin siin välja tuua paar asjaolu. kõigepealt tahaksin tänada proua Kirlingit läbirääkimiste eest, meie fraktsioonil on endiselt äh, B muudatusettepanekuga probleeme. me peaksime teatama urbi et orbi, et meil saa olla ühiseid reegleid Euroopa Liidu tasandil ma ei taha, et, ma ei ütle, et ma ei taha, et Euroopa Liit mulle midagi peale suruks, aga ma ei taha, et Berliin mulle midagi peale suruks. me ei saa teha midagi Euroopa Liidu tasandil, kui me püüame luua ühtset süsteemi valitsustevahelisel tasandil. minu meelest oleks kõige targem see kategooriline lähemine siit välja jätta me ei peaks siin hakkama täpsemalt rääkima sellest, kas meil on professionaalsel tasandil, Euroopa tasandil mingid reeglid või mitte, nii et ma arvan, et proua Kirin peaks seda kõike kaaluma, sest meie fraktsioonil, nagu ma ütlesin, on selle kompromisslahendusega probleeme. samuti on meil ka C kompromisslahendusega probleeme, eriti just viimase lause osas tegemist on ideoloogilise aruteluga, mis ei vii meid mitte kuhugi, me ei saa viimasest lausest lihtsalt aru. diskussioon oli väga hea ja me peaksime need kaks probleemi ära lahendama selleks, et meil ei oleks mingeid reservatsioone selle raporti üle hääletamisel, aitäh. jah, suur tänu tänan proua Kirlingit selle raporti ja kompromissettepanekute eest, mida me toetame ja ka edusammude eest, mis tehti võrreldes esialgse seisukohaga. et direktiiv oli tõepoolest maksejõuetuse juhtumite käsitlemisel kriisi kontekstis väga kasulik, kuid nagu raportöör ise ütles, peame minema kaugemale kui kriisiolukorrad ja leiame, et direktiivi äh, parandamine peab olema võimalik ilma, et me kaotaksime juba saavutatut. Mm, me olime pisut äh, rohkem äh, seadusandluse harmoniseerimise poolt, sest äh, kui me tahame vältida maksejõuetuse turismi, siis me peame ühtlustama teatud tasandil teatud sätteid selleks, et ei hakataks teatud riikides otsima soodsamaid tingimusi ja mulle tundub, et see harmoniseerimine on tõesti miinimumnõudmine. proua Kirling soovis lihtsustada menetlusi riikide vahel harmoniseerimise eesmärgil, kuid meie toetasime pigem just harmoniseerimist õigusloome alal. eesmärk on muidugi kaitsta töötajaid ja ka seda ka mm, võlausaldajate grupi raames. me püüdsime muidugi ka siin kinni pidada liikmesriikide õigustest ja subsidiaarsuspõhimõttest teatud valdkondades, kus ei saa äh, siin sekkuda, eriti mis puudutab äh, tööhõivet, kuid samas tahtsime pisut edasi liikuda et teatud äh, menetlusi täpsustataks, eriti mis puudutab hüvitisi mida äh, jagatakse võlausaldajatele, garantiide küsimus, menetluste tähtaeg ja nende menetluste organiseerimine, kus on võimalik piiriülene informeerimine maksejõuetuse menetlustest. ilma detailidesse laskumata ma tahaksin öelda, et äh, see, miks me oma muudatusettepanekud esitasime ja muidugi me kavatseme veel neid esitada juri komisjonis, see oli just selle maksejõuetusmenetluse parandamise saavutamiseks. suur tänu! kas keegi teine soovib veel sõna? Kassi, palun. Ah, ça marche. Merci, madame. I want to start by congratulating madame Gerling for her tänan. tahaksin kõigepealt äh, õnnitleda äh, proua Gerlingit tema raporti pärast ja makse jõuetus võib teatud kontekstis olla ka poliitiliselt plahvatusohtlik teema. selle kriisi ajal oleme meie poliitikutena kõik mõõtnud, eh, kuidas mõjutab olukord töölisi, kes on oma töö kaotanud ja pole mitmeid kuid juba sissetulekuid omanud. kuid eh, kindlasti see seadusandlus eh, mõjutab Äh, olukorda mitte ainult praeguse kriisi ajal, vaid ka pärast seda. maksejõutusmenetlused ei saa olla ainult Euroopa Liidu kompetentsis, kuid me peame tagama, et kohtades, kus me suudame ja kus on poliitiline tahe olemas, saaksime me ühisturgu ja töövõtjaid võimalikult palju toetada. ka maksejõuetus on olukord, mis tekitab suurt stressi. kui ähm, firma satub olukorda, kus ta oma aktsionäride ja võlausaldajate ootusi ei äh, täida, siis on see väga riskirohke olukord. ja töötajad, kes iga päev tööl käivad, ei ole enam garant-, ei ole enam garantiid, et nad palka saavad. meie võimalus on vähemalt äh, koordineerida, juhul kui mitte harmoneerida, kui see võimalik pole, äh, milline peab olukord olema kreeditorite ja töövõtjate jaoks Euroopa Liidus. me kutsume üles ka töövõtjaid, et äh, need menetlused oleks nende päevakorras võimalikult kõrgel kohal Euh, vist keegi teine sõna ei soovi, nii et annan sõna kolleegile proua Kiringile. Thank you um.... tänan. ma eh, tahaksin hea meelega proua Renega eh, rääkida rääkida teemal, mida nimetasin alguses, sest äh, ma natukene ei saa aru sellest, mida ta täpselt mulle ütles, aga tegeleme selle küsimusega pärast tänast koosolekut. minu sissejuhatuses nimetasin ka muudatusettepanekut kakskümmend kaheksa, aga härra Boulon rääkis samal teemal. ta on teinud ettepaneku detailidesse laskumata, kuidas, aga tema ettepanek on väga detailne. siin räägitakse boonustest, sotsiaaltoetustest, ehm, stipendiumitest, ma ei tea, kas see peaks olema lõplik nimekiri, aga igal juhul on siin väga äh, pikk ja põhjalik nimekiri, minu eesmärk on aga hoopis teine ja ma ei tea, kas siia on sobiv koht, kus selliseid ettekirjutusi teha, aga olen kogu aeg öelnud, et kus töövõtjad, kui eh, töövõtjad eh, satuvad tööle ettevõttesse, mis muutub maksejõuetus siis peab eh, nende küsimuse lahendamine olema prioriteetselt lahendatav. aga eh, me peaksime soovitama eh, õiguskomisjonile, et töövõtjad oleksid soodsamad olukorras, kui kreeditorid on. ja see on, see lähenemine sellele küsimusele, mis kajastub ka minu muudatusettepanekus number viiskümmend. ehk seal avaldatakse soovi, et seadusandluses oleksid töövõtjad kajastatud kõrg- ja nende huvid ka kajastatud kõrgemal positsioonil kui kreeditoride omad ja sellel tasemel harmoneerimine oleks väga tervitatav. seepärast sooviksin ma, et komisjon liiguks just selles suunas, Eh, selle asemel, et eh, koostada mõni täielik nimekiri, ma arvan, et kõik me oleme kogenud, et selliste nimekirjade, vettpidavate nimekirjade koostamine on äärmiselt keeruline, see on teine lähenemine ja enne, kui me lõpliku hääletuse teeme, siis mõelge see küsimus läbi. aga nagu ma ütlesin, on paljud kompromissettepanekud ka väga mõistlikud ja lähipäevadel töötame me need veel kord läbi. Euh, très bien, donc je comprends que vous allez. väga hea. nagu ma aru sain, kavatsete proua Reniga vaadata, kas seda kompromissettepanekut saaks veel parandada. ja et me seega hääletame homme nende kümne kompromissmuudatusettepaneku üle nüüd nagu juba ütlesin alguses ähm, läheme kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis tähendab, et esitlen teile ettepanekut, mille me saadame ITRE komisjonile ehk siis äh, avamerel nafta ja gaasi puurimise küsimus. nagu kolleegid ise näevad, peame siin reageerima komisjoni teatisele, mis avaldati eelmise aasta oktoobris ja mis on jätkuks draamale, mis leidis aset Mehhiko lahes kahe tuhande kümnenda aasta aprillikuus, kui Deepwater Horizoni puurtorn plahvatas. parlament väljendas õnnetuseks oma seisukohta avamerel puurimise vastu. ja seega tuleb meil nüüd leppida rangete turvanõuetega, sest kui õnnetused leiavad aset, siis see on ikka inimestest põhjustatud. ja tihtipeale on need just inimeste langetatud otsused, mis selliseid õnnetusi põhjustavad. seega ei olnud äh, võib-olla küsimus otseselt nende töötajate töötingimustes platvormil vaid teatud näitajaid alahinnati. meil on teatud riski võtmise kultuur, mis takistab meid langetamast otsuseid siis, kui me peaksime neid langetama. siin on seitse punkti, mis on välja pakutud. olen saanud juba Bilbao agentuuri kommentaarid, mis vastutab töötajate tingimuste eest ja mis toetab meie lähenemist, täiendades seda mõneti, kuid sellest mõne hetke pärast. esimene lõige räägib puurtornide spetsiifikast ja inimeste jaoks kaasnevatest riskidest. seda lähenemist tuleks täiendada, rõhutades muuhulgas ka seda, et praegune õigusloome, seda tuleb rakendada ja jälgida selle rakendamist. see on praegu veel kahjuks valupunkt. ja me peame vaatama, kuidas olemasolevaid meetmeid paremini rakendada. teine lõige puudutab direktiivi läbivaatamist. ja siin teen ettepaneku harmoniseerida maksimaalsel ja mitte minimaalsel tasandil. siin on see minu meelest täiesti õigustatud lähenemine. kolmandas lõikes räägime järelevalvesüsteemidest. ka siin on Bilbao agentuur leidnud, et see on väga kasulik ettepanek. neljas lõige. ma arvan, et meie komisjoni lähenemine on siin hästi sõnastatud. tahame, et turvareegleid, tervishoidu puudutavaid reegleid austataks, neist peetaks kinni. ja et neid võetakse arvesse ka meetmete sõnastamisel. viies lõige käsitleb töötajate väljaõpet ja vastavaid nõudmisi. Bilbao agentuur teatas, et siin tuleks seda lähenemist täiendada. ja viia see lähenemine ülemaailmsele tasandile arvan, et tegemist on väga olulise küsimusega. muidugi tuleb tagada selline lähenemine ülemaailmsel tasandil, kuid see ei tähenda, et me ei peaks oma koduõuest alustama ja vaatama, kuidas Euroopa meetmeid konkreetselt rakendatakse nende laevade peal, mis äh, ei ole Euroopa Liidu päritolu, kuid mis tulevad Euroopa Liitu töötama. võib-olla peaks seda siin raportis täpsustama. kuues lõige käsitleb osaliselt äh, ka seda probleemi, sest siin räägitakse alltöövõtjate probleemidest. ja paljude juhtumite puhul oleme näinud, et puudujäägid tulenevad just normide mitterakendamisest äh, alltöövõtjate poolt. ja viimane lõige nõuab, et Euroopa Liidus paiknevad äh, ettevõtted rakendaksid äh, tervishoiu ja ohutusnõudeid kõikjal. see puudutab just eriti rahvusvahelisi ettevõtteid ja me peame sellest kindlasti siin kinni pidama. lõpuks tahaksin veel öelda, et Bilbao agentuur juhtis meie tähelepanu sellele, et nad toimetavad uurimist ja kõik tulemused ei ole meile veel teada kuid see ei takista meil juba ennetavalt välja tuua äh, teatud aspekte, mida ma tahaksin siin rõhutada. annan äh, sõna härra Mannile ja siis proua Liinile, palun. <clears throat> Diese Debatte, die wir gerade führen, erinnert mich an äh, die Straßburg-Session, die wir hatten. Da hatten wir das Thema. jah, lubage öelda, et see arutelu meenutab mulle Strasbourgi arutelu, kui me rääkisime kahekümne viiendal Tšernobõli katastroofi aastapäeval sellest teemast, kuid see oli siis keskkonnakomisjonis. praegu rääk-, räägime teisest teemast, tookord aga rääkisime sellest, et tuumajaamades töötavatel inimestel peavad olema erilised töötingimused, sest et ohud on seal teistsugused. kõik ei ole nii lihtne, loomulikult neil peab olema kaitseriietus ja nii edasi, aga eh, jutt ei käi sugugi ainult sellest eh, ei eh, selles valdkonnas ega ka nafta ja gaasi puurtornides. kindlasti on inimestel vaja läbida korralik koolitus. me oleme näinud äh, teleuudistest, et äh, ainult teoreetiliselt rakendatakse puurtormides tööajaklausleid ja meie kui tööhõivekomisjoni esindajad peame kindlasti selle küsimusega tegelema, see on äh, põhifaktor, äh, mida tuleks jälgida, et tööaega, töötundide arvu äh, järgitaks, inimesed ju on saanud vastava koolituse, nad jälgivad olukorda, teavad, mis toimub. see kõik on äärmiselt äh, eriline olukord. on kerge öelda, et ärge muretsege, kõik on hästi, aga äh, alati võivad tekkida eriolukorrad ehk äh, peab läbi viima väga spetsiifilise, kindlasuunalise, kõrgetasemelise koolituse, et sellistest olukordadest välja tulla. veel üks oluline moment, ähm, ei äh, tule inspek-, projekteerimise läbiviija mitte ainult ähm, siis äh, lepinguliste töötajatega, vaid ka allhankijatega, et äh, kõiki protseduurilisi reegleid jälgitaks, äh, et nad vastutaks oma kohustuste eest, nii et ma olen väga rõõmus selle ettepaneku üle ning äh, loodan, et tööstuskomisjon arvestab meie arvamusega nendes punktides si,. Um... suur tänu, palun proua Linn. Yes, thank you uh,. Yes, I think. jah, tänan. minu arvates on siin tõstatatud väga oluline küsimus, eriti äh, arvestades kõiki üleilmseid algatusi ja seda, et tegemist on üleilmse äriga seepärast äh, peakski olema just üleõlmne algatus, see oleks väga kasulik ja seda tuleb kindlasti toetada. ja kui Euroopa Parlamentil äh, muidugi ei õnnestu midagi globaalselt äh, sisse viia, siis saame seda ju alustada Euroopas. meil on olemas tööaja direktiiv, meil on ka avamerel töötamise seadused olemas, on veel seadusi ehk meil tuleb järgida ühest küljest seda, et eh, olemasolevat seadusandlust korralikult järgitaks. samuti me ei saa välistada seda, et inimlikud vead tekivad sellepärast, et korralikult ei jõustata juba olemasolevaid seadusi. on väga tähtis, et erinevad ettevõtted jälgiksid seaduseid ja enne, kui me anname välja uusi seadusi, tuleks läbi vaadata see, millised seadusandlikud aktid juba on olemas siin räägitakse minimaalsest ja maksimaalsest harmoneerimisest. mul on küsimus komisjonile Eh, milline on komisjoni arvamus? praegune direktiiv on suhteliselt lühike, siin räägitakse ainult ohutuse põhiküsimustest. ma ei tea, kas on vaja äh, maksimaalset harmoneerimist, võib-olla, et tõesti on vaja. aga kui minimaalne harmoneerimine on nii selgelt ettekirjutusi täis, siis minu arvates see ei ole õige. kolmandas punktis räägitakse ka Ehm, päästeoperatsioonidest ja eriaudititest, jah, see võib olla kasulik, aga ma ei tea, milline on praegu olukord, ehm, sest tööaja eriauditid on mm, kasulikud, ma tahaksin teada, mida praegusel hetkel juba tehakse eriauditite ja päästeoperatsioonide osas ja võib-olla peaksime sellesse rohkem süvenema. aga Äh, kui lähtuda sellest, et kõigepealt praegune olukord tuleb ka välja selgitada, siis äh, järgmine punkt, neljas punkt siin räägitab ohutuseeskirjade väljatöötamisest, millesse tuleb kindlasti kaasata ka töötajad ise. siis ohtlikke ülesandeid täitvate töötajate väljaõpe, kindlasti väga tähtis ja kuues punkt, kus räägitakse ka alltöövõtjatele kohandatuvatest ohutus- ja koolitusnõuetest. väga oluline, sest mõnikord juhtub just seda, et ehm, alltöövõtjad ei ole eh, korralikult informeeritud reeglite osas ja oleks eh, huvitav vaadata, milline viimased uurimistulemused nende äh, küsimuste osas, aga lõppkokkuvõttes peaksime me kindlasti toetama seda, et üleilmselt oleksid need nõuded järgitud. suur tänu. keegi teine sõna enam ei soovi. tänan kõigepealt härra Manni tema toetuse eest. ja proua Linn mis puudutab maksimaalset ühtlustamist, siis Te toetasite seda ideed, et tuleb mainida meetmete rakendamist, et tegemist on olulise punktiga, tõepoolest üks põhjus, miks meetmete rakendamine ei ole rahuldust pakkuv, just sellepärast, et meil ei ole siin maksimaalset ühtlustamist, kus reeglid oleks selgelt sõnastatud, nii et ma ei tahaks seda võimalust siit kohe välja jätta. ma arvan, et tegemist on valdkonnaga, kus selline lähenemine võib olla kasulik. mis puudutab kolmandat punkti ja kontrolliorganeid, siis tahaksin teile lugeda ette Bilbao agentuuri kommentaari. is part of the larger issue of Uh, requiring appropriate system for the management of safety to be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 nende kaastöö eest. ja kutsun teid üles kõikvõimalikke muudatusettepanekuid esitama, võib-olla siiski jääge mõistlikkuse piiridesse, kuid äh, ma ei taha siin mingisugust arvu välja öelda ja tuleb kindlasti meeles pidada, et muudatusettepanekud tuleb esitada inglise keeles, nii et võib-olla see piirab samuti teie entusiasmi. muudatusettepanekud eh, arvestades võt-, arvestades ka ITRE komisjoni hääletust, eh, peaks olema kolmekümnes mai kell seitseteist. ehk siis eh, järgmine esmaspäev. ja tuletan teile meelde, et et muudatusi saab esitada ainult inglise keeles. kuivõrd ITRE komisjon hääletab kuueteistkümnendal, siis me peaksime tegema kõike korraga, äh, selle üle arutama ja äh, selle üle hääletama viieteistkümnendal juunil. seega oleme selle punkti käsitlemise lõpetanud. vaatan koordinaatorite poole, kuid ilmselt on nad minuga ühel nõul et parem on teha veerandtunnine paus, enne kui me hääletama hakkame. puudutame siis siin proua Lopez Fontanier raportit ja kuivõrd teda ennast siin praegu ei ole, siis me peaksime täpsustama, millal me hääletama hakkame vabandan seega kolleegide ees, kes siin juba kohal on. kallid kolleegid, palun minge oma kohtadele monde a pu prendre place, il est 12 heures, donc je vous propose de... kell on saanud kaksteist, seega teen ettepaneku hakata hääletama proua Lope Fontani arvamusettepaneku üle, mis puudutab viiendat ühtekuuluvusraportit. ja mis on mõeldud Regi komisjonile. kõigepealt on meil A kompromiss, mille on esitanud mitmed kolleegid, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, seega on vastu võetud. Toomas Manni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, Alors, sur l'amendement euh, treize. kolmeteistkümnes muudatusettepanek pärast äh, lõiget üks. siin on suuline proua Schröteri ettepanek, mis soovib lisada sõnad support the commission. In its aim to ensure strength and efficient and more visible ESF. ei, see ei saa niimoodi olla, sest see ei saa algata sõnadega in this pursuit calls on in this pursuit on the Commission and Member States to agree in the negotiations on the necessary amount of ESF contribution within the structural funds. kas kellelgi on vastuväiteid? ei ole. seega hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljateistkümnes, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist härra Toomas Manni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast kakskümmend kaks proua Figueredu, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. härra Kartneril ei ole kaarti kaasas, minul ka mitte. hääletamine on avatud härra Gardner on poolt, mina ka, seega kaks häält, poolt häält juures. kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu, seega on see vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, vastu võetud kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend viis Toomas Mann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 vastu võetud. lõige kolm, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas ma vaatasin midagi valesti? kontrollime. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. kuusteist poolt, kakskümmend kaks vastu, kolm erapooletut. tõepoolest, suur tänu, härra aseesimees. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm, härra Kohverati, poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, vastu võetud. pärast nelikümmend üheksa, kaheosaline ettepanek, esimene osa mis algab sõnadega on the lines ja lõpeb äh, best practices. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viis, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm. langeb ära ja samuti ka muudatusettepanek viiskümmend üheksa kuuekümnes võeti tagasi, seega on meil nüüd kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, härra Toomas Mann, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime kuuekümne neljandat hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kolmteist vastu, vastu võetud kuuskümmend viis samalt autorilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus samalt autorilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus kompromiss F, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse proua Gönš, mis on sellega vastavuses, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üheksa. ei, see langeb ära, seitsekümmend viis. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus proua Schröterilt. see langeb ära, seega hääletame kompromiss G-d, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, pärast seda H kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast kaheksakümmend kolm proua Fontanielt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis proua Figueredult, kes on poolt, vastu, vastu võet-, vabandust, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud ei, hääletame siin. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu. vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast üheksakümmend viis proua Gönschilt kes palub eraldi hääletust, esimene osa, mis algab sõnadega inecoordance, kes on poolt, vastu, erapooletud, esimene osa on vastu võetud ja nüüd similarly to the compulsory use of and gender equality, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu, seega tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, see langeb ära. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa. ei, vabandust,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 kaks erapooletut, õnnitleme raportööri. ja anname talle mandaadi, et regikomisjon ei teeks, nagu nad ise soovivad üleilmastumise küsimuses. palun nüüd siis tagasi tulla teil siia kell kolm